Osmanile. tänan, proua esinaine, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, demograafilised muutused on niisiis minu raporti teema. see tugineb erinevatele uuringutel, erinevatel seisukohtadel Euroopa Liidu liikmesriikides ja on toimunud ka kõnelusi siin Euroopa Parlamendis erinevate organisatsioonidega. olen kõnelenud Euroopa Komisjoniga, meil oli kuulamine väljaspool Euroopa Parlamenti samuti. on väga hea, et äh, inimesed äh, äh, on tervemad vananedes, nad on aktiivsemad, osalevad rohkem ühiskonnaelus. on palju positiivseid aspekte ma ei jaga nägemust, et selles on midagi halba, et ühiskond vananeb. teisest küljest tuleb siiski tunnistada, et sündimus väheneb ning loomulikult on sellega seotud äh, finantsrisk. ei ole võimalik enam rahastada kõiki neid teenuseid jätkusuutlikult, seega tuleb sekkuda vara ja ei tohiks järgida sellist eeskuju mõnedes liikmesriikides, kus ühte põlvkonda mängitakse teise vastu välja, kus üks grupp ütleb, et tema huvid on olulisemad kui mõne teise huvid. see on vale lähenemine. seega meil on vaja kulude ja tulude vahel tasakaalu põlvkonni, põlvkondade vahel, meil on vaja õiglast põlvkondade poliitikat see peaks kaasama liikmesriigid, meil on vaja avatud ja siirast dialoogi põlvkondade vahel. meil on vaja olukorda, kus kõik pooled võidavad kokkuvõttes. mina teen ettepaneku teha kokkuvõtteid põlvkondade olukorrast erinevates liikmesriikides, et me ka tugineksime siis andmetele, mis on konkreetsed, vaatame, millised on Äh, maksed, millised, milline on äh, olukord tulevikus, milline on kellegi koorem. ja, ja et kõrvaldataks äh, õiguslikud tõkked. peame ta-, peame rakendama tänapäevaseid teadmisi selleks, et õigusaktide tagajärjed oleks nähtavad, seega me peame mõtlema kommunikatsioonitegevusele, peame kaasama mitte ainult noored ja vanad, vaid kogu ühiskonna. et inimesed tunneksid, et ähm, nendel lasub vastutus tuleviku eest. kutsun üles noorte garantiid rakendama. noorte tööpuudus on väga pakiline probleem, sellega kaasneb tõrjutus, inimressursside raiskamine me võime näha, et noored suhtuvad negatiivselt ühiskonda. ega tu-, selle asemel, et äh, tänu tunda ühiskonna vastu, mina teen ettepaneku, et üle kuuekuise tööpuuduse puhul tuleks noortele pakkuda töökohta või praktikakohta ja noored peavad ka soovima ja teha jõupingutust selleks, et pääseda tööturule. see on väga tähtis, inimesed ei peaks mitte ainult ootama, et riik neile midagi annaks, nad peaksid ise muutuma aktiivseks. mõned ei ole selleks suuteliseks, sest nad on olnud liiga kauaks juba tõrjutud. see käib muide meie kõigi kohta. me oleme töötanud sotsiaalpoodiga kallal juba aastaid. see puudutab noori ja vanematele pakun välja üle-euroopalise algas, algatuse viiskümmend pluss pakt, sest meil on kiiresti vaja inimesi, äh, kes on üle viiekümne aasta vanad, et neid ei tõrjutaks välja tööturult. Neid tuleb integreerida, äh, neile näidata, et neid vajatakse. meil on vaja töökohti, kus äh, sihistatud viisil noored ja vanad töötavad koos. vanematel on töökogemus ja noorematel on uued ideed. ja nad peavad seega koostööd tegema, tuleb luua meeskonnad, kus öö, ähm, on kaasatud kõik põlvkonnad. meie poliitikutena peame liikuma selle poole, et noored ametiühingud, sotsiaalpartnerid äh, annavad oma panuse selleks, et need muutused aset leiaksid. me peame saama julgustust üle kuuekümneaastastelt töötajatelt ja, ja me peame neid julgustama, kui nad tahavad tööd teha, kui neil on selleks piisavalt hea tervis. enamus nendest on tõepoolest, soovivad tõepoolest töötada ja, ja paljud on sama heas vormis kui neljakümnesed. väga tähtis on tunnustada nende võimeid ja suutlikkust. vanuse haldamise algatus on samuti väga tähtis Äh, töökõlbulikkust tuleks äh, edendada selleks, et ettevõtted oleksid valmis äh, algatusi tegema, loodan siin ka ametiühingutele ja sotsiaalpartneritele ja nende kaasatusele. teen ettepaneku, et mis puudutab ähm, majanduskasvu, seenioride ka seotud majandussektor on, on suure potentsiaaliga sektor, on paljusid, palju tooteid ja teenuseid, mis on suunatud vanematele inimestele. noored võivad nüüd öelda, et see on mõeldud no vanade jaoks. vanad arvavad jälle, et kõik on suunatud noortele ja et keegi vanu enam ei taha ja et nad on välja tõrjutud. ma arvan, et see on väga negatiivne areng ja see tuleks kindlasti ära muuta ja lõpetuseks on väga tähtis, et, et äh, me mõtleksime pakkumisele. me näeme, et maapiirkondadest inimesed lahkuvad, kui külad surevad välja ja kui me näeme, et ainult vanemad inimesed elavad maapiirkondades, siis see kindlasti ei ole positiivne areng. meil on vaja segatud vanusega rahvastikku maapiirkondades, peab noortel olema võimalusi leida töökohta, leida praktikakohta, siingi vald-, selleski valdkonnas tuleb teha muudatusi. minu koduriigis on olnud selline olukord ja ma arvan, et me peame selgelt välja ütlema, et see ei ole piisav. poliitikutena me tahame luua uusi võimalusi me tahame selle nimel töötada, nii noorte kui vanade nimel. kui me näeme, et hoolitakse vanematest põlvkondadest, et toimub dialoog, et ei hoolita mitte inimestest oma perekonna raames, vaid aidatakse ka teisi vanemaid inimesi siis see on oluline. mõnikord vanematel inimestel puudub kontakt ühiskonnaga, mõnikord on puudu rahast. näiteks kui noortele võiks pakkuda sellist äh, teenusevormi, äh, kus nad võiksid äh, olla kontaktis vanemate inimestega. noored ütlevad, et et äh, vanemad inimesed sageli oskavad paremini kasutada Internetti kui noored, nii et uus te-, uued tehnoloogiad ei ole sugugi mitte ainult mõeldud noortele. kui inimestel on ligipääs, kui neil on võimalus selleks, kui nad on osa arengust, siis see on väga hea. vanemaid inimesi, äh, nende oskusi tuleb kasutada. ja me saame seda öeldes, et me oleme kõik kaasatud, et meil on kõigil midagi õppida, see on väga tähtis minu raport ei mõtle mitte ainult noortest ja vanadest, see on, see tegeleb nende mõlema grupi ühendamisega. kui me näeme, kui palju meil on ühist, siis tekivad ka võimalused sotsiaalmajanduslikes poliitikates tuleviku nimel, ma arvan, et tähtis, see on tähtis väljakutse, millega me saame koos tegeleda ja ootan huviga arutelu kolleegid täna. Um... aitäh. proua Konaris. Thank you, Mrs Chair. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel, et niisugune raport on kirjutatud, sest äh, rahva, muutused rahvastikus on tõesti äärmiselt tähtsad me räägime praegu väga palju kriisist, aga ma arvan, et meie pensionisüsteemide jätkusuutlikkus ja demograafiline olukord on täpselt niisuguses, niisugune praegu, et selles vallas võib ka juhtuda väga tõsine kriis, kui me midagi ei tee. ma olen ühte meelt härra Manniga, et demograafilist kriisi on võimalik hallata ja see raport kindlasti annab oma panuse sellesse. mulle meeldib just see vanemate inimeste panuse hindamine, nendepoolne vabatahtlik tegevus, selle hindamine. samuti meeldib mulle see, et on nimetatud pensione. järgmisel kuul tuleb meil välja roheline raamat sellel teemal ning siis tuleb ilmselt väga suur äh, arutelu pensioni, pensionisüsteemide osas, sest neid tuleb moderniseerida, kui me tahame, et nad oleksid jätkusuutlikud, siis vanuse vastase diskrimineerimise, vanuselise diskrimineerimise vastane võitlemine on küsimus, mida tuleks tõsisemalt puudutada, sest näiteks äh, Hollandis ütleb umbes kaheksakümmend protsenti töötajatest, tööandjatest, et nad ei võta tööle mitte kedagi, kes on üle neljakümne viie aasta vanad, rääkimata siis viiekümne viie aastastest inimestest, see on vaieldamatult koht, millega tuleb tegeleda. ja siis tuleks ka kõrvaldada takistused nende vanemate inimeste teelt, kes soovivad veel pärast pensioniea saabumist ikkagi töötada, sest nii ei saaks, ka selline ei saaks olukord olla, et inimesed, kes tahavad töötada, ei saa seda teha. nüüd soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv on siin täiesti puudu. meil on tarvis vana, vanurite hooldajaid, meil on tarvis laste hooldajaid ning meil on tarvis palju rohkem inimesi selles vallas tööturule just nende osas, kes praegu ei tööta kui naised peavad kõik need tööd ise ära tegema, siis neil on, lasub lihtsalt kolmekordne koorem. me peame meeste ja naiste vahelist võrd-, ebavõrdsust vähendama, jagades seda hooldamise tööd ka rohkem meestele. kokkuvõttes suur tänu, härra Mann, ja ma ootan huviga, mida teised arvavad. Yes, thank you uh.... suur tänu terve hulk inimesi on sõna soovinud, nii et palun rääkige kaks minutit proua Kasteks. suur aitäh, kallid kolleegid. ma väga hea meelega koos teie raportööriga arutan demograafilise väljakutse küsimusi, mis juba eelmise ametisoleku aja jooksul olid väga aktuaalsed. ma tahaksin tänada raportööri härra Manni selle raporti eest ja ma leian, et raportis annab ta hea ülevaate kogu sellest problemaatikast, mis on seotud demograafilise väljakutsega ma olen nõus äh, härra Manniga paljudes punktides ja ma hindan väga tema lähenemist, äh, mille kohaselt äh, kõik peavad võitjatena väljuma. nagu temagi, leian ka mina, et meil on vaja mõjuanalüüsi, sest jah, demograafiline väljakutse ei ole uueks väljakutseks. Euroopa Liit on teadlik sellest, et ka tulevikus jääb see probleemiks ja et äh, sellele üritatakse lahendusi leida juba aastaid, kuid paraku konkreetseid meetmeid endiselt ei ole. me teame samuti, et äh, rahvastiku vananemise mõju saab olema erinev Euroopa Liidu erinevates piirkondades. tagajärjed saavad olema erinevad. nii et me näeme, et äh, vanemad, eakamad äh, inimesed ja nooremad inimesed, neid on rohkem teatud piirkondades, tootlikumates piirkondades on ühtesid rohkem, teistes piirkondades jälle teisi, nii et see võib endaga tuua kaasa teatud äh, tasakaalu kadumise ning äh, võib samuti tekkida lisakulusid. nii et siin on meil vaja natukene täpsemat arusaama sellest, millised võivad olla tagajärjed samamoodi me teame ju, et sündivus on väga erinev liikmesriigiti ja piirkonniti. nagu raportöör leian ka mina, et üheks esmaseks vastuseks võiks olla perepoliitika edendamine. siin on meil samuti võimalik leida lahendusi eriti selleks, et parandada, tõsta sündivust. kõnelejad katkestatakse ja palutakse lõpetada. kõneleja jätkab, jah, ainult paar hetke veel. proua Lind katkestab kõnelejat ja ütleb, et tal ei ole enam äh, minuteid aega rääkida. Äh, proua Kasteks jätkab. samuti tuleb inimressursse hallata nagu te ütlete, siis eh, noorte töötus on suureks eh, probleemiks ja samuti eakamate inimeste töötus. nii et eh, nende probleemide lahendamiseks on meil tõesti vaja välja töötada inimressursside poliitika, siin ei saa ettevõtted seda poliiti, probleemi kõrvale heita ning loota, et ühiskond selle lahendab. Eh, nii eh, noorte vaegtööhõive probleemi kui siis ka seeniorite vaegtööhõive. kõnelejad jällegi katkestatakse. proua Kasteks palub viis minutit juurde, kuid talle seda ei anta. We... proua Bauer, palun. me peame hääletama pool kümme ja meil on veel kuus kõnelejat nimekirjas, nii et tõesti väga keerukas olukord meil on võimalus veel muudatusettepanekuid arutada, kui need on esitatud, nüüd palun järgmine kõneleja. Sí, señora presidenta. <clears throat> Härra Serkas, palun. Podría dejarle un minuto para que pudiera eh, hacer un pequeño sumario de su jah, ilmselge, et meil on vähe aega, kuid te võite vähemalt talle anda minuti aega, et oma sõnavõtt kokku võtta. vähemalt viisakusest. see oleks miinimum ma andsin kõikidele kaks minutit ja ta on juba saanud kolm minutit, see oleks ebaõiglane kõigi ülejäänute suhtes, mul on väga kahju. aga me oleme õiglased kõikide vastu, mõistan väga hästi ja nüüd härra Pau-, proua Power. köszönöm szépen, nagyon rövid megjegyzést tennék, három megjegyzést. Ne-. suur tänu, minul on kolm väga lühikest märkust. väga raske on rääkida sellest teemast sest et tegelikult meil valitseb nii-öelda nooruse fetiš kogu ühiskonnas ja seda me näeme kogu aeg meedias näem- ning mis puudutab sotsiaalset valdkonda, siis seal on selle nooruse fetišiga läheb terve hulk asju palju kaugemale, kui see raport ütleb, siis äh, sotsiaalsed ressursid, finantsküsimus, praegu pidevalt toimub konkurents sotsiaalsete ressursside pärast ja see on ilmselt järjest tugevamaks ja suuremaks minemas, järjest kallim on hoolduse pakkumine, konkureeritakse ja nooremate perede pärast ning kolmas on sooline aspekt. me saadame oma arvamuse siit komisjonist raportöörile ja ma loodan, et see dimensioon ka lõpliku raportisse kaasatakse, aitäh, proua Mulan! suur aitäh, proua Morin-Chartier! ma tahaksin tänada raportööri ja ütelda, et kaks punkti olid eriti huvipakkuvad minu jaoks, esmalt see ründenurk, nimelt eh, põlvkondade vaheline peab olema meie lähenemine, et tagada sotsiaalne ühtekuuluvus ja solidaarsus põlvkondade vahel. ja ma leian, et meie ühiskond saab hästi toimida ainult juhul, kui me, kui meil on ühtne nägemus eh, noorte ning eakamate inimeste eh, probleemist ja kui me seda koos käsitleme. ja teiseks hindasin väga seda, et pöörati suurt tähelepanu üle viiekümne aastastele, sest tihtilugu äh, me räägime eakamatest inimestest pärast pensionile minekut, kuid siin me näeme, et viiekümne, kuuekümne aastased, kes vähehaaval tööturult äh, väljuvad, seda äh, ettevõtete soovil, nii et neile on ka vaja tähelepanu pöörata. ja veel paar märkust esmalt selle tagajärg, mida ma äsja mainisin, me peame neile tähelepanu pöörama, kes äh, on jõudnud äh, pensioniikka, kuid äh, kes siiski soovivad teatud määral tööd jätkata. ja teiseks, selleks, et põlvkondadevaheline solidaarsus tekiks, tuleb jätkata elukestva õppega ja tuleb kogemusi hinnata. see jällegi puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust ja ma arvan, et see on kindlasti üks küsimus, mis peaks raportisse sisse minema. siis äh, Blinkevitš. suur tänu, proua Blinkevitš-Jute. E, e, aitäh, mina saan ainult toetada neid ideid, mida meie raportöör on väljendanud oma raportis. Euroopa Parlamendi seisukoht on väga oluline neis küsimustes, me peame tegutsema. tahaksin rõhutada kahte esmalt ma leian, et äh, pakt viiskümmend pluss on eriti oluline, kuid ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele seisukohale, äh, äh, mida siin mainiti. nimelt tehti ettepanek kaotada varane pensionile minek. kas see on ikka hea mõte? sest osades liikmesriikides on teatud toimimiskord. tegemist võib olla pikaajaliste töötudega, kes otsustavad lihtsalt varakult pensionile minna ning sellisel juhul varase pensioni äh, ärakaotamine võib tekitada lihtsalt äärmiselt suurt meelepaha väga paljudes liikmesriikides. ma usun, et äh, praegusel ajal veel mõne lähiaasta jooksul ei saa me eakamatele tagada täiel määral võimalust äh, olla kaasatud tööturule, nii et me peame ikkagi alles jätma varase pensionile mineku võimaluse. nüüd perepoliitika kohta. kui Euroopa Liidus ei ole me võimelised leidma vajalikke stiimuleid selleks, et äh, tõsta sündivust, siis ei suuda me ka lahendada neid probleeme, millest me rääkisime. Need on minupoolsed märkused, aitäh! suur tänu, proua Rapti!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 kui me tahame vananemise probleemiga tegeleda, siis on vaja edendada ka põlvkondadevahelist solidaarsust. majandusprobleemid on tavaliselt pikaajalised, seega me peame pakkuma uuele põlvkonnale algatusi niimoodi, et neil oleks võimalus osaleda majanduselus ja lõpetuseks kriisi ajal, niisuguse kriisi ajal, mida me praegu läbi elame, kui vähenevad pensionid ja ressursid, ei tohiks me vähendada noortele peredele ette nähtud finantstoetust, me peame neid ikkagi toetama ja innustama neid lapsi saama, näiteks Hispaanias toimub see, sest Hispaania praegu teeb suuri pingutusi sotsiaalpoliitika vallas me peame vältima selles valdkonnas tehtavaid kärpeid, sest et kui kärpida noortele peredele ette nähtud toetust ja ei aita neil lapsi saada, siis see ei tee olukorda sugugi paremaks. suur tänu. kas praeguses, praegune majanduskriis ründab ideed, et töötavad inimesed peaksid mingisugusel hetkel minema pensionile ja siis nautima oma pensioniiga, olles andnud oma panuse ühiskonda umbes nelikümmend aastat. terve hulk äh, valitsusi on nüüd seda olukorda täiesti ära kasutanud, tõstes kuuekümne kaheksanda eluaastani pensionile mineku ja inimesed on selleks ajaks juba peaaegu surnud ja küsimus on selles, et me ei saa kasvavat vananevat elanikkonda toetada, selleks väidetakse, on vaja seda tõsta, see on täiesti vale. kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel, kui mina olin noor ja kui järjest ilmusid uued tehnoloogilised uuendused, siis rääkisid ajalehed, et kõige suurem probleem saab tulevikus olema just see, et meil on nii palju tehnoloogiat ja tööd, töötajaid ei ole enam vaja. aga nüüd on olukord hoopis selline, et tehnoloogia on kõvasti arenenud, aga ainukene vaba aeg on nende vaba aeg, kes on töötud, kes on vaesed seetõttu, et nad on töötud, aga teised peavad veel hullemini töötu-, töötama ja palju kauem. me ei saa oma ühiskonna olukorda paremaks teha, sundides inimesi töötama, kuniks nad surnult maha langevad. meil on tarvis hoopis teistsugust, teistsugust lähenemist, teistsugust ressursside kasutamist ja kontrollimist. siiamaani, kui igasugused finantshaid, riskifondid ja muu selline kontrollivad nii paljusid ressursse, on olukord hullumeelne. inimeste pensionid ei tohiks sellest sõltuda, kui ressursse planeeritaks ja kontrollitaks demokraatlikult. kõnelejad kastet-, katkestatakse, palu-, kahjuks pean teie sõnavõttu katkestama, ütleb proua esinaine. Conflict is not between all kõneleja siiski lõpetab, konflikt ei ole mitte noorte ja vanade vahel, vaid konflikt on ühiskonna ja kapitalistide vahel. suur tänu ja proua härra Ba-. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich ganz kurz fassen. Es wurde schon so viel gesagt. Ich möchte trotzdem mein tänan, ma teeksin lühidalt, väga palju on juba öeldud, aga ma väljendaksin eelkõige oma täne, tänu härra Mannile, minu arust esimene projekt on väga hea, see nimetab mitmeid poliitikavaldkondi, on küll üks punkt, mida minu arvates tuleb veel sügavuti arutada ning need on just nimelt sotsiaalse turvalisuse tagamise süsteemid ja nende kindlustamine, sest seda ei saa teha ilma, et me ei tegeleks migratsiooniprobleemiga. eriti just selles valdkonnas saab rändeküsimus olema väga oluline ja erinevates liikmesriikides arutatakse juba seda küsimust, kuid ilma migratsiooniküsimust kaasamata ei ole võimalik leida lahendusi. ma arvan, et väga raske on luua turvalised sotsiaalse kaitse süsteemid ning teine probleem on koolitus, haridus ja töö. enamik instrumente selles vallas on liikmesriikide käes ja enamik, mis seal tehakse, on ka väga hea ning selles suunalist tööd tuleks tugevdada ja jätkata e,. ning e, seda rohkem tunnustada liikmesriigi tasandil, suur tänu. härra Mann, e, kas ma võin nüüd küsida, mida soovib öelda komisjon, härra Matski, kui te oleksite nii kena? Um, I just want to make a short point and, uh, and we... mul on üks väike märkus, mis puudutab härra Manni raportit. niisiis, härra Manni raportiga üks väikene Äh, ettepanek, mis räägib aastast kaks tuhat kaksteist, mis võiks olla nii-öelda aktiveerimise aasta ja siinkohal on suurepärane võimalus teha mõningaid konkreetseid ettepanekuid, kuidas seda Euroopa aktiveerimise aastat rakendada ja kasutada. loomulikult on veel natukene aega sinna, aga minu arust on suurepärane, et me juba praegu saame mõningaid mõtteid, mida kasutada selles äh, selles vallas. Äh, varsti võtame varstu ka nõukogu järeldused aktiveerimise ja kaasamise osas ning härra Mann on nimetanud juba selles oma raportis mõningaid asju, mida meiegi tahame nimetada. suur tänu ning suur tänu selle eest, et te väga lühidalt tegite, ütles proua, ütleb proua esinaine. ma pärast annan sõna järgnevatele kõne, kõnelejatele ja nüüd Toomas Mann, palun võtke. suur tänu, ma teen lühidalt mõned märkused ainult. Äh, tulles tagasi minu sissejuhatava sõnavõtu juurde. proua Kornelissen, jah, ma jagan teie nägemust. Äh, roheline raamat pensionisüsteemide kohta on olemas ma ei kaasanud seda sellepärast, et muidu oleks äh, võimalik olnud sellele liiga vähe ainult keskenduda, kuid ma tean, et see on oluline teema. nii et sellele viidatakse ainult lühidalt raportis. Äh, õiglus sugude vahel on asi, mida tuleb kindlasti kaasata ja seda saab tuua sisse muudatusettepanekutega. proua Kasteks, suurepärane on teiega taas koostööd teha selles vallas ja tänan teid toetuse eest Äh, süsteemile, kus kõik pooled võidavad. ja mõjuhinnang on samuti tähtis aspekt ja seda on meil kindlasti vaja ja konkreetsete arvnäitajatena ei saa mingisuguseid muudatusi saavutada. härra proua Bauer, hooldusteenused on kindlasti tähtsad. mõned noored teevad seda vabatahtliku tööna, kuid kui neile selle eest makstakse, oleks veelgi parem. minu jaoks oli tähtis lihtsalt öelda, et noored peavad nägema, mis on vanemate põlvkondade väärtus ja nägema seda juba noorena. kui nad on varakult kaasatud, siis nad äh, saavad äh, sellega seotud kogemuse. noortel jaoks on väga kasulikud kontaktid vanemate inimestega. see on tähtis kogemus. jah, äh, koduhooldusele tuleb toetust anda. ei tohiks öelda, et hooldustegevusele enam raha ei ole. proua Muhammad, olen tänulik teie toetuse eest kindlasti on meil vaja äh, pidevat õppimist. Äh, vanematel inimestel on sageli mulje, et aidatakse ainult noori ja mitte vanu. see on elukestva õppimise vale tõlgendus. varajane pensionile minek. Saksamaal on olnud negatiivne kogemus selles osas. noored inimesed said öö, äh, ligipääsu tööturule ja vanemad ütlesid, et nad ei tahagi enam töötaja, juhtus siis nii, et tegelikult noori tööturule ei tulnud. nii et varajane pension on hea mõte, kuid liikmesriikide kogemus on erinev. härra Higins, on liiga vähe võimalusi noortele ja vanadele kohtumiseks, koos aja veetmiseks mina ei taha öelda, et noored, vanad inimesed peavad ainult töötama, need, kes tahavad töötajada, peaksid seda saama. paljudel ei ole seda võimalust. Nad on noored ja heas vormis ja neil on palju häid ideid. Nad on nooruslikud, neil peab olema selleks võimalus, selles oli minu raporti mõte. jah, rändeteema on raport, raportis olemas, seda võib ka tõhustada. on terve peatükk selle kohta jah, Euroopa Komisjoni esindajaga puudutas seda, see on üks nõuetest, millest ma varem ei rääkinud, kui ma tahaksin rõhutada, et minu ettepanekuks on, et aasta kaks tuhat kaksteist peaks olema aktiivse vananemise aasta. õiglus põlvkondade vahel on tähtis teema selle aasta raames, meil on vaja sel-, saada sellele ideele toetust ja see on väga tähtis aspekt, mul on väga hea meel, kui me saame seda ühise, ühise algatusena teha, oleks väga tore, kui parlament ja komisjon saaksid midagi koos ette võtta selles vallas. suur tänu, Toomas, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes, üheteistkümnes juuni ja nad vaadatakse läbi kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juulil, võetakse komisjonis vastu kahekümne üheksandal, kolmekümnendal septembril. ja nüüd läheme kohe hääletuste juurde. esimene hääletus on hääletuskaartidega, et kõigepealt proovime järele, testi, et palju, palju on üldse hääletajaid kohal, esimene äh, hääletus on siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. edasi tuleb Iirimaa, Waterford Crystal ning Valencia on järgmine ning siis Castilla-La Mancha Äh, seda on arutatud EGF-i töörühmas, ei ole esitatud äh, töö, muudatusettepanekuid kahekümne viiendal mail. seega üks ainus hääletus ja see on nüüd alanud. hääletus on lõppenud hääletus on nüüd lõppenud. tulemus on nelikümmend poolt, neli vastu. erapooletuid ei ole. vabandust, mul ei ole hääletuskaarti kaasas siis ma hääletan käe tõstmisega ja hääletan poolt. Sure... järgmise hääletuse ajaks palun ja teatage ette, me üritame registreerida. järgmine on siis ebatüüpilised lepingud Right, the amendment one. muudatusettepanek number üks ei sobi, kompromiss A, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. viiskümmend, viiskümmend kolm, viiskümmend viis, viiskümmend neli, viiskümmend üks, viiskümmend kuus, viiskümmend kaks langevad ära, viiskümmend üheksa on tagasi võetud. kompromiss B, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks ja viiskümmend kaheksa langevad ära. nüüd kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend neli, kuuskümmend viis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, hääletus on alanud The vote is, the vote is closed and hääletus on lõppenud registreerisime ka teie hääletuse ära. kakskümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, üks erapooletu ja tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kes on poolt, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kuus äh, kok-, sobib kokku kuuekümne kolmega, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa langeb ära, kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromissi tee, kes on poolt? vastu? vastu võetud seitsekümmend kuni seitsekümmend kaheksa langevad ära, seitsekümmend kaksteist osa saab hääletada lisandusena kompromissi teele. kes on poolt, kes, seitsekümmend kaks, teine osa. vastu. peame kontrollima, elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kaks, üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime jällegi, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, kolm erapooletut. hääletus on vastu võetud. seitsekümmend viis langeb ära. seitsekümmend viis langeb ära, sest kompromiss C võeti vastu. kaheksakümmend, kes on poolt? vastu vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, osade kaupa roheliste taotlusel esimene pool. esimene osa, kes on poolt, vastu, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud teine osa, kes on poolt? vastu. kontrollime jällegi. hääletus on alanud, teine osa seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaks kuni kakskümmend seitse langevad ära, kaks, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kaheksakümmend kaheksa. tänan. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, neliteist vastu, seega vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend üheksa kuni üheksakümmend kuus langevad ära, üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? kontrollime. hääletus on alanud, üheksakümmend seitse. The vote is closed. Twenty-seven in favor. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada on tagasi võetud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, hääletus on alanud, kompromiss G, hääletus on alanud Vote is closed uh.... hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. sada kaks kuni sada kolm langevad ära. kompromiss H, kes on poolt? vastu? see on vastu võetud. sada seitse kuni sada kolmteist on, langevad ära, sada viisteist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. lõige kaksteist, kompromiss I, kes on poolt? vastu? erapooletud vastu võetud. sada kuusteist, sada seitseteist, sada kaheksateist, viisteist äh, ja nii edasi, kuni sada kakskümmend neli langevad ära ja sada kakskümmend viis. samuti sada kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? peame kontrollima. sada kakskümmend kuus. Vote is closed. hääletus on lõppenud sada kakskümmend kuus hääletus on lõppenud, äh, kakskümmend ühe, kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, see on vastu võetud. siis üks, seitse, kaks, kes on poolt, kes vastu, üks, kaks, kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud sada kakskümmend üheksa, poolt vastu, erapooletuid sada kolmkümmend langeb ära, kuna sada kakskümmend üheksa on vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid sada kolmkümmend kaks, see langeb ära ja sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli, need on kõik raportööri muudatusettepanekud, need langevad ära, ma arvan, et need on teil kõik olemas sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend viis suuline muudatusettepanek, mis on teil olemas samuti hääletusnimekirjas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, äh, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetuid, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss J, kes on poolt, kes vastu. ja avame hääletuse, nii hääletus on avatud kompromiss J osas. hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, üksteist vastu niisiis sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend, sada nelikümmend kuus langeb ära, sada nelikümmend kolm poolt vastu erapooletuid, ma pean ka selles osas hääletuse avama, sada kolmkümmend üheksa hääletus on avatud, lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu, see langeb ära. sada nelikümmend viis osade kaupa hääletamine, küsisid rohelised seda, poolt, vastu, erapooletuid, nii alame, avame hääletuse esimene osa, sada nelikümmend viis, kes on poolt. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? siin on suuline muudatusettepanek. me peame nüüd hääletama esimese osa suulise muudatumuste ettepaneku kohta ja see nimelt seisneb selles, et me kustutaksime inglisekeelses tekstis ära sõna false pärast sõnu clear definition of, niisiis sada nelikümmend viis esimene osa hääletus poolt, vastu, avan hääletuse. esimene osa, suuline muudatusettepanek. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, langeb ära. teine osa, sada nelikümmend viis, teine osa, kes on poolt, kes vastu? tundub, et eriti inimesed ei tõsta käsi, nii et avame siis elektroonilise hääletuse. teine osa, sada nelikümmend viis muudatusettepanek, teine osa hääletus avatud hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, niisiis see langeb ära. kolmas osa, kes on poolt, ei ole ka selge, avan hääletuse kolmanda osa osas. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud nii, sada nelikümmend seitse, kes on poolt? oi, vabandust, ma mõtlesin oh.. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu? erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu? ja alustame hääletust elektrooniliselt sada nelikümmend üheksa muudatusettepaneku koht, panek selle kohta. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see langeb ära, kompromiss K, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud niisiis sada viiskümmend, sada viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis langevad ära ja jõuame muudatusettepanek sada viiskümmend kuus juurde, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu ja hääletame elektrooniliselt sada viiskümmend seitse osas ka. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, kolm erapooletut, see on vastu võetud. nii. nüüd muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend üks, mis on identsed, kes on poolt, kes vastu. hääletame elektrooniliselt, hääletamine on avatud. viisteist poolt ja kolmkümmend kolm vastu. Need sada viiskümmend üheksa, sada kuuskümmend kaks on äh, tagasi võetud, nüüd kompromiss L, kes on poolt, kes vastu, see on vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus. nii, nüüd sada kuuskümmend seitse muudatusettepanek, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid avame hääletuse sada kuuskümmend seitse. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kuus vastu. see langeb ära, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu sama kukub ära, suurem osa oli vastu, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu. kontrollime seda igaks juhuks, hääletus on avatud. kas ma tohiksin tegelikult, üks Rahvapartei liige on nüüd liiga palju nii et üks, üks Rahvapartei liige, palun. Läheme uuesti hääletama sada kuuskümmend üheksa, hääletus on avatud. kakskümmend viis on poolt ja kakskümmend kaks vastu, niisiis see on vastu võetud. ja sada seitsekümmend, see on raportööri suuline muudatusettepanek, lisada inglisekeelsesse teksti in some member states, kes on poolt, kes vastu. ja pean kahjuks ka seda kontrollima. sada seitsekümmend hääletus avatud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud. nüüd kompromiss M, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada seitsekümmend üks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaks, seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis langevad nüüd ära. nüüd muudatusettepanekud sada seitsekümmend kuus ja sada seitsekümmend seitse saame hääletada koos, kes on poolt, kes vastu, see, need langevad ära, kompromiss N, kes on poolt, kes vastu, see on vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend, sada seitsekümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üks ja sada kaheksakümmend kaks äh, langevad nüüd ära, nüüd muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaheksakümmend viis jääb ära, langeb ära, sada kahe, sada kaheksakümmend kuus muudatusettepanek nüüd, kes on poolt, kes on vastu, sada kaheksakümmend kuus, avame hääletuse hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime uuesti, tõstke palun käed. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, see on selgelt vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt nii, vabandust, sada kaheksakümmend kaheksa langeb ära, sada kaheksakümmend üheksa on kooskõlas kaheksakümne kuue seitsmega, kes on poolt, kes vastu. erapooletuid, see on vastu võetud, sada üheksakümmend langeb ära, kompromiss, kompromiss O, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. sada üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis langevad nüüd ära, muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see on vastu võetud, sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada, kes on poolt, kes vastu, kontrollime. hääletus on avatud Äh, muudatusettepaneku kakssada osas. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, see on vastu võetud. ja seetõttu kakssada kaks, kolm, neli, kuus ja seitse langevad ära. kakssada viis, selle osas võime hääletada täiendavalt, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kakssada üheksa, kes poolt, vastu erapooletuid kakssada kaheksa. see langeb ära, juhul kui võtame vastu kompromissi C nii, kakssada kümme, kes on poolt? oi, vabandust, ütleb proua esinaine. niisiis, kakssada kümme, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see langeb ära, kakssada üksteist poolt, vastu erapooletuid ja see on vastu võetud kakssada kaksteist poolt, vastu kakssada kaksteist, avame hääletuse, kontrollime, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. seis, seitseteist poolt, kolm erapooletut, kakskümmend kaheksa vastu, see langeb ära, kakssada kolmteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada viisteist poolt vastu, erapooletuid samuti vastu võetud, kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakssada seitseteist poolt vastu. avame hääletuse, kakssada seitseteist muudatusettepanek ja hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud kakssada kaheksateist poolt vastu. jällegi tuleb avada hääletus, kakssada kaheksateist. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kukub kakssada üheksateist poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakssada kakskümmend, kes poolt, kes vastu. avame hääletuse kakssada kakskümmend osas. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks on tagasi võetud. kompromiss kuu, kes on poolt, kes vastu, tuleb avada hääletus kompromiss kuu osas. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. nii, kolmkümmend viis on poolt ja kolmteist vastu kaks, kaks, kolm langeb ära, kaks, kaks, neli samuti, kakssada kakskümmend viis samuti, kakssada kakskümmend kaks osas võib hääletada täiendavalt, lisaks kompromiss kuule, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see lükatakse tagasi, kakssada kakskümmend seitse poolt, ei, kaks, kaks, kaks osas siiski avame hääletuse. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu langeb ära, kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt? kes vastu? avame hääletuse kakssada kakskümmend seitse osas. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu langeb ära, kakssada kakskümmend üheksa poolt vastu. palun tõstke uuesti käed, kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu, see on vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu. see kahjuks tuleb kontrollida, avame hääletuse kakssada kakskümmend üheksa hääletus on lõppenud. niisiis kakskümmend seitse poolt ja kakskümmend üks on vastu, see on vastu võetud. kakssada kolmkümmend langeb ära, kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes vastu? see on vastu võetud. nüüd kompromiss R, kes on poolt, kes vastu? erapooletuid, see on vastu võetud seetõttu kakssada kolmkümmend kaks, kakssada kolmkümmend kolm kuni kakssada kolmkümmend viis langevad ära, kakssada kolmkümmend kuus võime hääletada täiendavalt, kes on kakssada kolmkümmend kuus poolt, kes vastu. avame hääletuse kakssada kolmkümmend kuus osas hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kolm vastu, see on vastu võetud. jõuame kompromiss S-ini, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse langeb ära, nüüd kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tundub, et see pigem võetakse tagasi, aga avame siiski hääletuse. kakssada kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud, selge, ainult kuus on poolt, nelikümmend vastu. see langeb ära. ja nüüd me siis hääletame muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa osas, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kakssada nelikümmend poolt, ei, vabandust, äh, kakssada kolmkümmend üheksa oli see, mis ära langes, kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see langeb samuti ära kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu. avame hääletuse kakssada nelikümmend kaks kohta. kakssada nelikümmend kaks kaks. see on ühildav, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm ja selles osas me saame hääletada. niisiis kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid selle osas on vaja kontrolli. kaks nelikümmend kolm kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend neli, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend neli langeb ära, kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid. see lükatakse tagasi, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd äh, number kaks vastu võetud, äh, number kolm, äh, kes on, see on ka vastu võetud, number neli poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud number kuus, poolt, vastu. aga kontrollime, kuuendat hääletus on avatud. hääletus on lõppenud niisiis kaheksateist on poolt, kakskümmend seitse vastu langeb ära, number seitse, kes on poolt, kes vastu. palun tõstke ikka käsi, ütleb proua esinaine, väga laske, raske on muidu hääletada. muudatus äh, number seitse, kes on poolt, kes vastu? see on vastu võetud. nii kontrollime siiski. võib-olla ma lugesin ikkagi valesti, kontrollime number seitsmendat. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm, kakskümmend neli, vabandust, poolt, kakskümmend kaks vastu, üks erapooletu, vastu võetud number seitse nüüd läheme põhjenduspunktide juurde, põhjenduspunkt number kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud üheksa, see langeb ära, viiskümmend seitse, see on suuline muudatusettepanek, kustutada maha sõnad self-employment või independent, nii see, kel, kes on selle poolt, kes vastu võib-olla jälle inimesed ei tõsta kätt, viiskümmend seitse põhjenduspunkt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, väga selgelt on see vastu võetud. number kümme, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek number üksteist põhjenduspunktides, kes on poolt, kes vastu kontrollime üheteistkümnendat. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud. number kaksteist langeb siis ära, number kolmteist, kes on poolt? vastu see on vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud, jõuame kompromiss D-ni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist langevad nüüd ära, üheksateist ja kakskümmend hääletame koos, kes on poolt põhjenduspunktides üheksateist, kakskümmend, vastu. ma katsetan uuesti, kes on poolt üheksateist, kakskümmend kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ka. kakskümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid see on vastu võetud kakskümmend neli poolt vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud. teeme elektroonilise kontrolli sulet-, lõpp, kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu langeb ära. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. see nüüd kakskümmend üheksa poolt, vastu avame hääletuse elektrooniliselt kahekümne üheksanda muudatusettepaneku kohta põhjenduspunktis H. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, era-, erapooletud, see langeb ära kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm on identsed ja langevad ära, kui kolmkümmend üks on vastu võetud. nii, kes on poolt? avame kahjuks hääletuse kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm osas ja hääletus on lõppenud üheksateist poolt ja kakskümmend seitse vastu selgelt langeb ära, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu. see ei ole jällegi selge, avame hääletuse kolmekümne nelja osas. hääletus on lõppenud palun tõstke käed, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? Mm, kontrollime, avame hääletuse kolmekümne viie osas, kolmkümmend viis, kui tahate, siis kontrollime. ma arvan, et oleks võib-olla õigem Eh, kolmkümmend üks seitsmeteistkümne vastu A kolmkümmend, kolmkümmend kaheksateistkümne vastu. kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. kolmkümmend üheksa langeb ära, nelikümmend langeb ka ära, hääletame nelikümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm, hääletame koos, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, need on vastu võetud, nelikümmend neli poolt, nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu see langeb ära. nelikümmend viis, kes on poolt? kes vastu? see vist langeb ära, nelikümmend kuus siis tagasi lükata, nelikümmend seitse, kes on poolt, kes vastu. see on samuti tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see samuti tagasi lükatud. vabandust. nelikümmend kaheksa, nelikümmend kaheksa teeme elektroonilise kontrolli, võib-olla ma ei näinud korralikult. ei, väga, väga selgelt on see nelikümmend kaheksa vastu võetud, nelikümmend üks viiele, üsna selge, siin ma lihtsalt eksisin. niisiis, nelikümmend kaheksa on vastu võetud ja nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, ja nüüd me jõuame nimelise hääletuseni, lõpphääletus resolutsiooni osas, hääletus on avatud. kas ma võiksin küsida, kuidas te hääletate, teie olete vastu, selge, nii nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend üks poolt ja kuus vastu, üks erapooletu, suur tänu ja pa palju õnne proua Grunile. Uh, the next one is the järgmine on BRS-i raport läheme kohe kompromiss A juurde. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. ja seega kompromiss B kohe, kes on poolt? vastu? kes on poolt? võtame uuesti vastu. vastu võetud. kaks kuni kahekümne neljani langevad ära. kakskümmend, kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. kakskümmend kuus, teeme elektroonilise hääletuse, hääletus on alanud. üks, äh, Aldest on üks hääletaja juurde tulnud. üks hääletaja on üle kas me saaksime uuesti hääletada? kahekümne kuuendat hääletame. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, seega tagasi lükatud kompromiss C, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud ja edasi kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, kolmkümmend kolm, elektrooniline hääletus kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, seega tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kolmkümmend viis koos. kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. kolmkümmend neli, kolmkümmend viis hääletus on lõppenud. Ähm, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt. kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus langevad ära, kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu ja teeme elektroonilise hääletuse kolmkümmend seitse. kolmkümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kuus vastu, kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu. pean hääletuse avame elektrooniliselt kolmkümmend üheksa. kakskümmend poolt, kakskümmend seitse vastu, äh, tagasi lükatud nelikümmend, kes on poolt, vastu äh, tagasi lükatud kontrollime, kui soovite. nelikümmend, hääletus on alanud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, siis vastu võetud. kompromissi tee, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. nelikümmend üks, nelikümmend kaks langevad ära, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, pean elektrooniliselt kontrollima, nelikümmend neli, hääletus on alanud seitseteist poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend kaheksa, jah, kompromiss E hääletame elektrooniliselt. kompromiss E, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. Lähme edasi, viiskümmend. kes on poolt? vastu. kontrollime jällegi viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu lang-, see on tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu. ja igaks juhuks kontrollime jällegi üle, viiskümmend üks. hääletus on alanud, viiskümmend üks. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. nüüd põhjendused, üks osade kaupa rap-, soovis raportöör esimene osa, kes on poolt, vastu. kui te käsi ei tõsta, on raske näha. esimene osa hääletame uuesti elektrooniliselt käsi ei tõsteta korralikult. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu ja teine osa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, langeb ära, langeb ära. kompromiss F, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud seitse, kes on poolt? kompromiss G, kes on poolt? vastu? ei ole selge. avame hääletuse. tulevikus tõstke käsi paremini, palun väga selge, nelikümmend viis poolt, üks vastu. kui te käsi natukene paremini tõstaksite, siis oleks see, sellest kasu. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viisteist poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. hääletus on alanud viisteist. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. kuusteist osade kaupa raportööri soovil. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud teine osa, poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud? kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus langeb ära ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, kes, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus nelikümmend üks poolt, kolm vastu ja kolm erapooletut. suur tänu. ja proua Peresile, proua Peres ei ole küll kohal. järgmine on Ole Kristenseni raport ja läheme kõigepealt kompromiss B juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viisteist, viisteist, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuusteist, osade kaupa esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitseteist, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss D, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakskümmend, kakskümmend üks langevad tagasi, üheksateist ka, kakskümmend kaks tagasi võetud kompromiss. E, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend viis langeb ära. kakskümmend kuus, kes on poolt. kakskümmend üks moment kakskümmend, kakskümmend viis seega, kes on poolt? kes on poolt, kakskümmend viis, vastu? kontrollime, hääletus on alanud, kakskümmend viis. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu, kaks erapooletut, kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, avan hääletuse, kakskümmend üheksa, selgelt tagasi lükatud minu meelest kas te, kuidas te hääletasite? vastu. seega selgelt tagasi lükatud üheksa kolmkümmend seitse, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, hääletus on alanud, kolmkümmend kuus kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. üks erapooletu. kolmkümmend seitse tagasi võetud kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud elektrooniline hääletus, lõpphääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend neli poolt, kolm vastu, erapooletuid pole. suur tänu. õnnitlused härra Kristjansonile. nüüd Emily Turuneni raport Noorte töö turule juurdepääsu soodustamine. ja läheme kohe. mul paluti äh, sekretäriaadil anda hetk aega. ja suur tänu, nüüd muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud aga ma arvan, et kontrollime. kakskümmend üheksa. Vote is closed. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss A. vabandust, vabandan. ma hakkan ka ära väsima. seega vastu võetud kompromiss A. kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. Äh, kultuurikomisjon kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kompromiss B kontrollime ja hea küll, kultuurikomisjon kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolmteist vastu. vastu võetud kompromiss B. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. Läheme edasi kultuur kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu avame hääletuse nelikümmend kaks. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kaheksa on järgmine. vabandust, ütleb kõneleja. nelikümmend neli siiski nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üheksa on tagasi võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, ei ole selge. peame hääletama elektrooniliselt, viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. jällegi ei ole selge, viiskümmend üheksa hääletus on alanud, vist oli vastu võetud, aga ei ole kindel. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, seega tagasi lükatud. kompromiss F kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. edasi jõuame kultuurikomisjon kakskümmend viis langeb ära. seega kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kultuur neliteist langeb ära kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu kas te võiksite käsi tõsta veel kord? kompromiss H, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. ja seepärast läheme seitsekümmend seitse, seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kultuur kümme on kaetud, kultuur üksteist, kes on poolt, kultuur üksteist, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksa on kaetud, kaheksakümmend kaks, kes on poolt vastu. hääletus on avatud, kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kultuur kolm on kaetud, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Läheme edasi, üheksakümmend üks langeb ära, kultuur kaks, kes on poolt, vastu kontrollime Kultuur kaks. kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kultuur kaheksatei-, kultuur kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kultuur neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kultuur viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kultuur üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada poolt, vastu, hääle, avan hääletuse, sada. hääletus on lõppenud. neliteist poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kas te palun tõstaksite veel kord kätt sada üks, kes on poolt, vastu? ikkagi pean kontrollima elektrooniliselt sada üks, hääletus on alanud. kakskümmend poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud sada kolm poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, sada kolm. üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. sada viis, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, avan hääletuse, sada kaheksa hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolmteist vastu, sada üheksa. tõstke palun käsi, sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kümme, kes on poolt, vas-, kes on poolt sada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuld sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, vastu võetud. kultuur kuusteist, nüüd kompromiss ka, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend kaks on tagasi võetud, kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kultuur seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kultuur kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kolm kultuur, kes on poolt, vastu erapooletuid. tundub, et äh, tagasi lükatud, kontrollime. kultuur kakskümmend kolm, kontrollime. kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud vastu võetud kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime kompromissi M, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend neli, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, vastu võetud, vaba, esim-, naine vabandab. kultuur kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid avame hääletuse kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada viiskümmend. ei lange ära. sada viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks on kaetud, sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid la-, tagasi lükatud, kultuur kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuus, poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kultuur A poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksa poolt, vastu, avame hääletuse üheksa kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu. hääletus on avatud kümme. kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud üksteist, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Vast-, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu. tundub, et äh, tasavägine, avame hääletuse kolmteist kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu. ei ole päris selge, hakkate väsima, avame hääletuse hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt. vastu olite? siis kakskümmend viis vastu ja tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, hääletus on alanud neli. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, üks vastu, neli erapooletut. õnnitlused proua Turunenile veel mõned hääletused on jäänud, täpsemalt kaks. suuline küsimus kõigepealt ealist, eakate pikaajaline hoolduskompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. neli poolt, vastu. erapooletuid? vastu võetud. viis poolt, vastu. erapooletuid? vastu võetud. kuus poolt, vastu. ei ole selge. kuus elektrooniline hääletus Um, kolmkümmend kaks poolt, kuusteist vastu. pisut segane, kaheksa, kes on poolt ma ei hääletanud seitsmendat, ütleb esinaine meil kõigil hakkab asi segamini minema. ei, me ei hääletanud seitsmendat. seitse, kes on poolt? seitse. poolt. vastu keeruline minu enda raport. seitse, kontrollime, elektrooniline hääletus. paluksin administraatoril viia fraktsioonile meie hääletusnimekiri. seitse palun vabandust, meie fraktsioonil puudus hääletusnimekiri, see polnud ka väga hea. vastu. hääletus on, kas te saite hääletusnimekiri edasi antud, jah? väga hea, kui on hääletusnimekiri olemas. milline segadus? poolt seitseteist, vastu kakskümmend kuus, seega tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt? vastu hääletame elektrooniliselt muudatusettepanek kaheksa. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud osade kaupa kaksteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, elektrooniline hääletus, teine osa seitseteist poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. kolmteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, nelikümmend kuus poolt, üks vastu. suur tänu teie toetuse eest. ja nüüd viimane hääletus. resolutsiooni ettepanek, kõigil on hääletusnimekirjad loodetavasti. vastasel korral äh, jääb mu süda üldse seisma. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, poolt vastu, tundub, et äh, tagasi lükatud, kuid avame elektroonilise hääletuse üksteist. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kolmteist poolt, vastu. erapooletuid elektrooniline hääletus kolmteist. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu. tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viisteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend poolt, vastu kontrollime, kakskümmend tundub, et tagasi lükatud. hääletus on lõppenud. poolt seitseteist, vastu kakskümmend kaheksa, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, hääletus on avatud, kolmkümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vabandust, keegi, keegi kontrollime lihtsalt elektrooniliselt. ei olnud päris kindel. tundus siiski, et vastu võetud. selgelt vastu võetud nelikümmend neli poolt, kolm vastu, vastu võetud elektrooniline hääletus, lõpphääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus poolt, üks vastu. õnnitlused mulle endale. suur tänu. Thank you and thanks everyone, that was a marathon of events. Ah, suur tänu kõikidele, see oli tõeline hääletusmaraton. ma ei teadnudki, et see nii kurnav võib olla. nüüd teeme paar-kolm minutit vaheaja ja siis tuleme tagasi kuulamise jaoks lihtsalt, et teil oleks vahepeal võimalik võib-olla juua midagi või end sirutada. kui te, kallid kolleegid, võtaksite taas oma kohad sisse, loodetavasti olete te nüüd saanud natukene puhata sellest maratonhääletusest, et me siis saaksime alustada avaliku kuulamisega. kuulamine on algamas, nii et need teie hulgast, kes jäävad siia, palun istuge oma kohtadele, see oleks suurepärane pärane ning see kuulamine puudutab Euroopa Kohtu otsuseid Viikingi, Lavali, Rüh-, Rühvert ja Luksemburgi kohtuasjades ja nende mõju kollektiivläbirääkimistele. täna on meil lisaks si-, lisaks kõnelejatele kohal Toomas Jansen ja meil on kolm kõnelejat siin on meil äh, Business Europe'ist härra Cerruti, Katleen Bashir Etukist ja Armindo Silva äh, tööhõive peadirektoraadis ning nüüd ma annangi kohe sõna alustuseks. daamid ja härrad, tere hommikust, kõigepealt ma tahaksin tänada tööhõivekomisjoni selle eest, et nad on võtnud vaevaks meie seisukohta selles küsimuses selgitada. muidugi Euroopa Kohtu seisukoht Viikingi, Lavalli, Rüfferdi ja Luksemburgi kohtuasjades on tekitanud väga tõsise arutelu, mis käsitleb töötajate lähetamise direktiivi üheksakümmend kuus seitsekümmend kaks rakendamist, samuti töötajate õigusi ning tüt-, ning äh, ametiühingute õigust kollektiivsele tegevusele. on üsna selge, et me oleme alles üsna kaugel sotsiaalsest ja poliitilisest üksmeelest selles küsimuses, missugused on peamised õiguslikud küsimused, missugused on meetmed, mida tuleks niisugustes asjades Euroopa tasandil võtta selgelt on väljendunud pinged ühelt poolt, ühelt poolt avalike ja erasektori esindajate nõuete vahel ühistu, ühtse turu toimimiseks ja teisalt mitmete reeglite vahel ning ka poliitikud mõistavad, et neil on tarvis lahendada selged selgelt terve hulk küsimusi ja meil on olnud mitmeid kohtu, kohtuasju, mille tulemusena on Rootsis, Taanis, äh, Saksamaa äh, alam-, Saksi liidumaas ning Luksemburgis on võetud mitmeid meetmeid parandamaks kollektiivläbirääkimiste mõju ning samuti selgitamaks lähetamise direktiivis toodud definitsioone ning seda, kuidas ametiühing võib käivitada tegevuse mõne ettevõtte vastu. Saksamaal on kaotatud kohustus Luksemburgis vabastati ettevõtted tervest hulgast nõuetest, mis ei ole, mis ei olnud õigustatud ja mõned nendest vajavad päritoluriigi lähetatud töötaja päritoluriigist kinnitust. samas on selge, et nende kohtuotsuste tagajärjed jõuavad palju kaugemale kui ainult need liikmesriigid, mis olid osalised nendes läbi nendes kohtuasjades. me näeme siin kahte olulist äh, juhtumit, nimelt Viikingi ja Lavalli juhtum. esiteks, missuguses ulatuses võivad ametiühingud käivitada oma tegevuse töötajate huvide kaitseks, ilma et nad ohustaksid äh, õigusi teistes liikmesriikides, näiteks õigust moodustada ettevõte ja nii edasi. ning see küsimus vajab selget tasakaalu ühelt poolt vabaduste ja teisalt seadusega sätestatu vahel. nüüd teis-, missugune on õigus luua soodsamaid tingimusi lähetatud töötajatele, mis oleksid siis täienduseks direktiivis üheksakümmend kuus, seitsekümmend kolm toodud, toodud sätetele. see küsimus va-, vajab jällegi direktiivi üheksakümmend kuus, seitsekümmend kolm, eriti selle artikkel viie tõlgendamist. töötajate kaitse ja ametiühingute õigus käivitada oma tegevus, ei tohi olla ohustatud ja kohus on ka esmakordselt tunnustanud, et õigus äh, kollektiivsele tegutsemisele on põhiõigus ja samuti on ta kinnitanud, et ametiühingud jätkuvalt tegutsevad töötajate kaitseks, äh, kuid peavad ka kinni sellest, et seda tehakse olemasoleva seadusega kooskõlas. samuti tuleb rõhutada, et töötajate vaba liikumine, mis võimaldab töötajatel liikuda teistesse riikidesse, õigus asutada ettevõtted ning õigus pakkuda teenuseid on e-, Euroopa Liidu toimimise aluspõhimõtted ning need aluspõhimõtted sisalduvad ühenduse õiguses, et tagada nii ettevõtetele kui inimestele võrdne tegutsemis, võrdsed tegutsemisvõimalused samuti tuleb kaitsta liikuvate töötajate liikuvate töötajate huvisid, sõltumata sellest, kas neid lähetatakse ettevõtte poolt või nad soovivad ise mujale liikuda. samas töötajate mobiilsust tuleb alati, tuleb alati kaitsta, samas tagada see, et töötingimused ei vähe, ei muutuks viletsamaks. alati tuleb kaitsta töötajate huvisid, isegi piiriülestes vaidlustes tunnus, tunnistades seda, kui olulised on need küsimused Euroopa tasa, eh, tasandil, ütles peri-, president Barroso parlamendis kahe tuhande üheksanda aasta septembris, et nad hakkavad käivitama vastavat seadusandlust, millega tuleks lahendada, lahendada ellurakendamise ja jõustamise probleemid, eh, siis probleemid mm, töötajate lähetamise direktiiviga seonduvalt seitseteist, kaheksateist märts to toimus ka Hispaania eesistumise poolt korraldatud kohtumine seitseteist, kaheksateist märts Hispaanias ning seal arutati meetmeid, mis ulatuvad kahe tuhande üheteistkümnendasse aastasse, kui on arutatud kõikide osapooltega, muuhulgas sotsiaalpartneritega. selles osas on viimasel ajal võetud vastu ka uus ühisturustrateegiat puudutav raport, mis käsitleb just seda, kuidas turu, kuidas ühtset turgu ja sotsiaalseid dimensioone integreerida Euroopa äh, ühtse turu uude strateegiasse. seega on oluline juhtida tähelepanu mingitele kriitilistele hõõrdumistele just sotsiaalvaldkonnas ning hoolitseda selle eest, et ühtse turu reeglid ka peaksid kinni nimetatud seadustest. raport soovitab selgitada üheksa, direktiivi üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks rakendamist ning pöörata tähelepanu nii töötajate kui ettevõtete kohustustele äh, inimeste vaba liikumise raames. pealegi lisaks veel soovitab see raport võtta kasutusele säte, mis garanteeriks streigiõiguse vastavalt artiklile ka kaks nõukogu määrusest üheksakümne üheksandast aastast ning on oluline ka meenutada, et üheksakümne üheksanda aasta määruse eesmärgiks on reguleerida kaupade vaga, vaba liikumist, samas aga mitte takistades streigiõigust. keelatakse igasugused tegevused, mis peaksid tõsiselt ohustama vabaturu toimimist kuid siiski see säte ei tohi streigiõigust puudutada. Äh, varase hoiatuse süsteem ja infovahetus äh, liikmesriikide vahel kaupade vaba liikumise osas peavad paranema. komisjon loob arbitraažikohtu, mis peaks pöörama tähelepanu erinevatele liikmesriikidele murepunktidele kaupade vaba liikumise osas. praegu on komisjon uurimas neid soovitusi, mis selle raporti osas on tehtud ning sel aastal, eh, millalgi sügisel tuleme välja uute seisukohtadega. ning see paneb töötajate lähetamise ka laiemasse konteksti ühtses turu küsimustes. Eh, tuleks leida parimad instrumendid mis aitaksid kõige paremini inimõiguste hartast kinni pidades rakendada Lissaboni lepingut. mis puutub ulatusse, siis on veel arvamused väga lahkuminevad. komisjoni peab, komisjon peab meeles pidama, missugused, missugused kitsendused kehtestatakse äh, streigiõigusele komisjon peab samuti vältima niisuguste ettepanekute tegemist, millest ei ole kasu, mis takistavad kokkuleppele jõudmist sotsiaalpartnerite ja seadusandjate vahel. me peame ka meeles pidama, et töötajate lähetamise direktiiv on juba tükk aega mänginud olulist rolli lähetatud töötajate seisundi selgitamisel, sest et kuni selle direktiivini oli töö, lähetatud töötajate seisund väga arusaamatu. selles on paika pandud vastuvõtja riigi kohustused ning see on suurepärane kompromiss äh, selleks, et lihtsustada piiriülest kaupade liikumist, aga samas tege-, tehes ka võimalikuks inimeste jätkuva töötamise erinevates riikides. ja me peame nimetama, et see kompromiss on täna jätkuvalt aktuaalne, ta loob sobiva tasakaalu erinevate aspektide vahel ning seetõttu me ei arva, et seda direkt-, et see direktiiv tuleks täielikult ümber teha. samas aga see ei tähenda, et me ei peaks otsima uusi lahendusi niisuguste aspektide parandamiseks, kus meile tundub, et direktiiv ei ole tegutsenud veel piisavalt rahuldust pakkuvalt. näiteks nagu õigusabivahendid, äh, siis äh, kuritarvituste vältimine ja veel mõned niisugused. siis niinimetatud riiulifirmad, millel ei ole mitte mingisugust konkreetset majandustegevust, mida tegelikult kasutatakse ainult selleks, et mitmetest vastuvõtja riigi reeglitest kõrvale hiilida. see probleem ei ole sugugi uus Euroopa kohtu, kohtupraktikas ning praegu ei ole võimalik case law'le toetuda nende küsimuste lahendamiseks. samus on ka väga, väga keeruline iga, mõningatel juhtudel tõestada, et niisugune tegevus on ette võetud kuritegeliku eesmärgiga. teenuste direktiiv oma põhjenduspunktis seitsekümmend kolmkümmend seitse ütleb, et iga riiulifirma ei ole tegelikult ettevõte, sest loodud ettevõte peab tõesti tegelema mingisuguse majandusliku tegevusega, tegevusega, mis on selgelt paika pandud ning nõutakse ka seda, et lähetatud töötajad kaasataks vastuvõtva riigi sotsiaalsüsteemi. kuritarvitused võivad esineda ka lähetamistega, kui ei ole iga kord selge, kes peab täitma need nõuded, mis on lähetatud töötajate direktiivis toodud. meil on, praegu on paigas terve hulk vastutuse nõudeid ja samuti ka vältimismehhanisme. on ka reeglid, millega aidatakse neid rakendada, kusjuures need reeglid on näidanud, et nad siiamaani on üsna kasutuskõlblikud. aga samas on tõsiseid jõustamisprobleeme, kui me räägime piiriülestest tegevustest ning need asjad nõuavad komisjoni tõsist tähelepanu ja need saavad ka olema uue uuringu kesk, keskses, uues uuringus kesksel kohal. see uuring käivitatakse veel sel aastal ning direktiiv, mis käsitleb äh, sanktsioone ja karistusi nende ettevõtete vastu, esimest korda paneb paika karistused niisuguste kuritarvituste osas. ja veel üks küsimus on nimelt see ulatus, kuivõrd kontroll, kontrollmehhanismid kehtivad lähetatud töötajatele. lähetatud töötajad peavad alluma täpselt samamoodi kohaliku riigi töökontrollile nagu kohalikudki töötajad ja neid siis, nende palk, sotsiaalsed tagatised, tööaeg peavad olema kooskõlas reeglitega selles riigis, kus töö tegemine tegelikult toe, toimub. ning see kontroll peab jääma päritoluriigi vastavate organite pädevusse. tuleb kinni pidada direktiivi artikkel kolme nõuetest ning samuti kõikidest avaliku avaliku sektori paika pandud reeglitest, mis kehtivad selles riigis, kus töö tegemine toimub. kohus on nõustunud, et siseriiklikul seadusandlusel on piirav, piirav mõju õigusele paran-, teenuseid osutada ja mõnikord võib see olla õigustatud ning see, juhul kui see on proportsionaalne ja vajalik, siis võib see ka niimoodi jääda. lõpetuseks. võimalus käivitada seadusandlik tegevus sõltub sellest, mida soovitakse vastava seadusandlusega lahend-, lahendada. määrusi tuleks kasutada rohkem kui direktiive, sest et need on selgemad. samas aga lubatakse määrusi, mille, mis mõjutavad töötingimusi, juhul kui nad põhinevad artiklil sada kolmkümmend kaks ning on olemas nii nõukogu kui parlamendi nõusolek. oluline peaks olema ka jõustamisdirektiivi silmas pidada. komisjon on käivitanud ettevalmistava töö selleks, et oleks võimalik viia läbi vajalikke eh, hindamisuuringuid, igasuguseid muid uuringuid ning kahe tuhande üheksandal aastal käivitati eh, niisugune tegevus ning selle hindamise viimased tulemused esitatakse selle aasta lõpus. ekspertide komisjon on juba loodud selleks, et nad tegelik-, tegeleksid äh, Eh, keerukustega, mis võivad protsessi käigus esile kerkida. näiteks nagu eh, avaliku poliitika sätete rakendamine, miinimumpalga määrad ja kuidas neid saab riigiüleselt võrrelda. see ekspertide komitee jätkab tööd eesmärgiga, et lihtsustada üksmeelele jõudmist selles küsimuses. ekspertide komitee raames on loodud ka töörühm, mis peaks hindama võetud meetmete elujõulisust äh, ning see tasuvusuuring Euroopa Tööinspektsioonide osas käivitati kahe tuhande üheksandal aastal ning selle uuringu tulemusi oodatakse samuti kahe tuhande kümnendaks aasta lõpuks. lisaks on komisjon käivitanud viis riigiülest projekti, kõik algasid kahe tuhande üheksandal aastal ning need kõik on seotud töötajate lähetamisega, parimate tavadega selles vallas ja nii edasi. jätkuvalt äh, toi-, töö nendes küsimuses jätkub kahe tuhande kümnendal aastal ka samuti pilootprojekti raames, mille algatas Euroopa Parlament. daamid ja härrad, ma loodan, et ma tegin täiesti selgeks teile, et meil on vaja täiendavaid selgitusi ja täiendavaid põhjendusi selles valdkonnast, et see on äärmiselt olulise tähtsusega ja ma ka loodan, et selles ulatuses me, mis komisjon, et ma olen suutnud teile selgitada, mida komisjon on selles vallas viimasel ajal teinud. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu. ja läheme nüüd edasi, järgmine kõneleja on Katlin Bashir, kes äh, on vastutav sekretär Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonis, kes tegeleb lähetustöötajatega. suur tänu kutse eest. üritan siin kõige olulisemad äh, asjad äh, kokkuvõtlikult esitada, kuid paraku ma oma PowerPointi esitlust siin kasutada ei saa. ja samas pean äh, kinni pidama ka ajapiirangutest. ütleksin siis meie edukis ja ka mina ise siin oleme sellega tegelenud juba aastast kaks tuhat kolm lähetustöötajate direktiiviga ja me, eh, meil on olnud mitmesuguseid muresid selle, seoses selle, kuidas seda rakendatakse ja seoses selle instrumendi endaga. meie jaoks on alati tähtis rõhutada, et kõigepealt siseturg, eh, millises kontekstis tuleb käsitleda üldsegi ametiühingute tegevust ja kollektiivi läbirääkimisi, ei ole eesmärk iseeneses. see on vahend saavutamaks progressi kogu, kõigile Euroopa rahvastele ning töötajatele. ja selles kontekstis tahamegi vaadelda kõiki neid instrumente, millest me täna räägime. kui me vaatame neid kohtuasju, see oli minu PowerPointi esitluses, näeme siin kapital versus töö konflikti, eriti viikingi puhul. tulemus oli neli-üks teenused töötajate vastu samamoodi. ja miks siis? kõigepealt sellepärast, kuulates ka härra Sil-, Silvat, ta tõstatab küsimuse täpselt nii, nagu meiegi seda mõistame. küsimus on hierarhias. ja küsimus härra Silvale, kui ametiühingud või liikmesriigid midagi ette võtavad, et nad ei tohiks, et nad ei soovi õõnestada turgu. ja meie mõtleme, et kui teg-, oleks tasakaalustatud lähenemine Euroopa Kohtu poolt, siis küsimus peaks olema kahekordne, et siis, kui ettevõtted ja teenused liiguvad, kas on seda võimalik teha ilma õõnestamata põhiõigusi? see oleks tasakaalustatud lähenemine ja me sellist tasakaalu äh, hetkel ei näe kohtuostustes. Te küsisite äh, kollektiivläbirääkimiste mõju kohta ja mina tahaksin rõhutada suuri ohte, mis ametiühingute äh, silmis praegu on. kui me räägime ametiühingute tegevusest töötajate kaitsel, sellises olukorras, kus on piiriülene mõõde, ehk siis niipea, kui tekib piiriülene mõõde, nagu tänapäeval see väga lihtsalt juhtub, tekib tõsine oht, et meid tu tuuakse kohtu ette. ja iga ettevõte, kes arvab, et on olemas piiriülene mõõde, võib kasutada argumenti, öeldes, et äh, te võite ohustada minu liikumise vabadust. ja see ongi juba tõsine risk, mis juba praegu mõjutab ametiühingute tegevust. see küsimus on toodud ka ILO ette, näiteks Valpa ju- äh,, Briti ametiühingu juhtum äh, British Airwaysi osas ja siin ongi juba tunnistatud, et äh, see tõsine oht ongi seotud Euroopa Kohtu otsustega. kuidas me siis nüüd edasi liigume? me leiame, et siseturg on tähtis, me toetame seda, kuid me mõtleme ka öö, äh, usaldusele. oleme seda ka korduvalt öelnud, ka Munti on oma raportis rõhutanud väga selgelt seda ja me tervitame seda märkust. kuid mis, äh, mida, kuid töötajate olukord tuleb ka väga selgelt välja tuua. me toetame mehhanisme ja direktiive ja tõlgendusi, mis tunnistavad vajadust kaitsele ja me tahame vahet teha kaitsel ja protektsionismil. see on kindlasti arutelu, mis vajab pidamist. nüüd kollektiivsed läbirääkimised, ametiühingute tegevus, kas see on takistus? kollektiivläbirääkimiste puhul, millisel juhul muutub see tõkkeks, meie arvates ei ole piisavalt tähelepanu pööratud sellele küsimusele, kas kollektiivlägirääkimised ja ametiühingute tegevus on mehhan-, et see peaks, kas see on eeltingimus selleks, et siseturg võiks areneda? meil on selge seisukoht äh, selle kohta, mida tuleks ette võtta, me oleme seda mitmel korral ka rõhutanud, et just vajalik on tasakaal, mis, mida praegu hetkel ei ole. seda tuleks täpsustada lepingu tasandil, meie nimetaksime seda sotsiaalse progressi protokolliks. ja ausalt öeldes ma ei mõista, miks keegi peaks olema üldse sotsiaalse progressi vastu, sest äh, sotsiaalset progressi mainitakse ka lepingus me tahame lepingusse rohkem selgust tuua, et, et lepingul tõesti on see eesmärk ja et kui me siis tõlgendame lepingu sätteid või siseturu sätteid, siis eh, asi ei peaks olema mitte ainult eh, selles, et kas ametiühinguste tegevus ei õõnesta turgu, vaid et kas eh, ettevõtete tegevus ei õõnesta põhiõigusi. see oleks kohane tõlgendus. me leiame ka, et töötajate liikumine teenuste osutamise kontekstis on asi, mida ma tahaksin rõhutada, töö, töötaja ei ole teenus, teenuse andja osutab teenust teisele ettevõttele ja selles kontekstis liiguvad töötajad. meie leiame, et on väga tähtis täpsustada kogu konteksti ja, ja õiguslikku raamistikku, milleks on teenuste direktiiv, äh, lähetustöötajate direktiiv, äh, sõna teenuse tõlgendamine lepingus ning meetmete rakendamine liikmesriikide tasandil ja nii edasi. härra Monti on koostanud väga huvitava raporti. me oleme seda tähelepanelikult lugenud ja teeme seda ka edaspidi. on väga positiivne, et siin tunnistatakse probleemi, öeldakse, et on legitiimne öö, äh, rääkida turgude olulisusest ning äh, samuti on tähtsa, tähtis tagatit, tagatiste andmine. mõned probleemid on seotud sellega, kus räägitakse majandusvabadusest ja põhiõigustest. meie arvates härra Mati ei mõista päris täpselt, milline on meie probleem seoses lähetustöötajate direktiiviga ja ta ei mõista, millisel määral direktiivi läbivaatamine võiks olla kasulik. ma või pakuksin välja ka tüliküsimuste lahendamise mehhanismi, mis oleks kohane teenuste direktiivi raames, kuivõrd see on sarnane direktiiv nagu Monti direktiiv, mis puudutas kaupade vaba liikumist, kuid lähetustöötaja direktiiv on täiesti erinev. kui me tuleksime tema lahendust, vaidluste lahend-, lahendamise ettepaneku juurde, siis, siis see annaks võimaluse eelhoiatussüsteemiks komisjonile ja liikmesriikidele. ma ei ole päris kindel, et meie ootasime just seda. me soovisime rohkem mõistmist suurimate probleemide suhtes, mis on kohtukaasustes selgunud. igal juhul me uurime küsimust, kas ka teiseses seadusandluses ei võiks tugevdada põhiõiguste perspektiivi. me oleme välja töötanud direktiivi läbivaatamise osas ka ettepanekud Need on siin slaidides ka olemas, mul ei ole aega üksikasjadesse laskuda, kuid me oleme, eksperdid on oma raporti koostanud, meil oli ekspertrühm, kes meie äh, heaks töötas ja töötas välja meie ettepanekud. saadame selle ka Euroopa Parlamendile teadmiseks, see on olemas inglise ja prantsuse keeles, see sai just eile valmis. ja sellest võiks olla abi teie edasises töös. kas komisjoni eh, poolt välja pakutud regulatsioonid võivad lahendada meie probleemid? komisjon on teinud huvitava ettepaneku, kuid see keskendub peamiselt rakendamisele. ma ei taha öelda, et see pole oluline. ja muidugi näiteks võin öelda, et ehitusvaldkonna sotsiaalpartnerid FIEC ja teised töötavad praegu lepingu kallal selleks, et parandada rakendamist ehitussektoris, kuid millest härra Silva just rääkis ja mida me oleme kuulnud ka aruteludes komisjoniga, ei lahenda meie probleeme, mis on seotud äh, lähedustöötajate direktiivi tõlgendamisega. kuivõrd seda nähakse kui maksimumdirektiivi, kas töötajale võib anda rohkem või paremat kaitset? siin me sattume valdkonda, kuidas tõlgendatakse lähetustöötajate direktiivi lepingu kontekstis ja lepingut tõlgendatakse sellisel viisil, et me ei saagi e-, teha enamat kui miinimumstandardite pakkumine, kuid see ei ole sugugi meie tõlgendus lähetustöötajate direktiivist ja mitmeid muidki asju ei saa lahendada läbi määruse. määruse eesmärgiks on lisaks äh, arutada mõningaid huvitavaid teemasid ja meie näiteks toetame seda, et viidaks sisse äh, vastut-, ühise vastutuse süsteem Euroopa tasandil, sest liikmesriikide süsteemid ei suuda katta piiriüleseid küsimusi. kuid niipea, kui me hakkame sellistest tundlikest küsimustest rääkima, leiame me, et selle määruse äh, läbisurumine on sama raske kui äh, lähetustöötajate direktiivi puhul. nii et äh, lihtsalt arutelu määruse teemal ei ole kuigi kasulik, kui ei vaadata läbi lähetustöötajate direktiivi kuid me kindlasti loeme huviga komisjoni ettepanekuid ja ma tean, et tal, et on ka häid kavatsusi ja just võtmaks arvesse meie ja ka Euroopa Parlamendi muresid. ja lõpetuseks võib-olla avalike hangete kohta mõned sõnad, see on jällegi väga tähtis instrument. jätku, järjest rohkem kasutatakse seda liikmesriikides siin võib näha äh, Rifferti juhtumi negatiivset, Rifferti ase, negatiivset mõju kollektiivi läbirääkimistele ja selle, kuidas liikmesriigid kaitsevad äh, kollektiivi läbirääkimiste instrumenti. meie seisukoht on, et kõigepealt on see äh, avalike hangete direktiivi vaimu vastu ning ILO konventsiooni sätete vastu nelikümmend üheksa, kus kohustatakse liikmesriiki kinni pidama kollektiivläbirääkimistest avalike hangete puhul. kümme liikmesriiki on seda, selle ratifitseerinud. komisjon siiamaani ei ole meile öelnud, kuidas need liikmesriigid võivad kombineerida kohtuotsused ja selle konventsiooni. ja lisaks konventsiooni tulenev kohustus on väga tähtis meie arvates, see kaitseb kollektiivläbirääkimiste instrumenti kui sellist ja see on tähtis Euroopa tuleviku jaoks ja kokkuvõtteks ma ei ole vastanud kõikide te teile küsimustele, mõned ilmselt tõstatuvad veel siin uuesti. loomulikult teid huvitab, mida me oleme teinud koostöös tööandjatega. meil oli väga konstruktiivne arutelu, pikk arutelu meeldivas õhkkonnas. otsustasime, et me ei jõua kokkuleppele enamuse olulisemate küsimuste osas. kas see nüüd tähendab, et me ei saa jätkata üksteisega rääkimist? kindlasti jätkame arutelu tähtsamate teemade ulatuses nagu liikuvus ja nii edasi ja väga tähtis on, et äh, me arutame neid teemasid, kuid paraku ma ei näe eri, lootust kokkuleppe saavutamiseks võtta. I... suur tänu ja nüüd viimane kõneleja, härra Euroopa Ettevõtete Konföderatsioonist. proua esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on tahaksin kõigepealt tänada teid, et te kutsusite meid siia käsitlema seda raportit. see raport käsitleb küsimusi, mis kerkisid nendes kohtuasjades, sealhulgas ka poleemikat tekitavad ning samuti need küsimused, kus meil on erinevad seisukohad. töö lõpetasime üheksateistkümnendal märtsil ja meie ettepanek lähetatud töötajate osas avaldatuks, avaldatakse aasta jooksul. seda toetas ka Mario Monti oma raportis. me usume, et nimetatud raport on tasakaalustatud ning kooskõlas eh, komisjoni sooviga rakendada paremini lähetatud töötajate direktiivi. mul on sellest raportist ka mõned koopiad paberil, loomulikult olete teretulnud seda põhjalikumalt uurima, nagu Katlin juba ütles, protsess on olnud väga pikk, aga me tõesti läksime ka väga sügavuti paljudes küsimustes ja me tõesti ei ole nõus ja ühel meelel kõigis küsimustes, aga mul on siin mingi hulk punkte, mida ma tahaksin rõhutada. esiteks, kaupade, inimeste ja teenuste vaba liikumist ühtsel turul tuleb arendada. teine küsimus, ettevõtete ja et,, ja töötajate mobiilsus on Euroopa edasisel ülesehitamisel väga olulise tähtsusega mitmetest seisukohtadest lähtudes. kolmas punkt selleks, et säilitada vaba konkurentsi atmosfääri peavad kõik, peavad kõikidele ettevõtjatele ja töötajatele kehtima ühesugused reeglid ilma diskrimineerimata ning neljandaks tahaksin veel rõhutada seda, et töötajate lähetamise direktiiv, mis puudutab null koma nelja protsenti Euroopa töötavast elanikkonnast, tuleb paremini jõustada Need on Euroopa sotsiaalpartnerite olulised punktid. täna me tulime siia selleks, et väljendada oma seisukohti, rääkida sellest, mis me tulevikus teeme, aga enne kui me hakkame seda tegema, tahan ma tulla tagasi teie tegevuse juurde viimastel aastatel siin Euroopa Parlamendis kaks tuhat kaheksa võtsite te vastu viimase raporti, mis puudutas äh, kollektiivlepingute ees seisvaid väljakutseid ning ütlesite ka seal muuhulgas, et lähetatud töötajate küsimust ei tohi sugugi välja jätta tähelepanu alt. osalust, osaledes siinsel kuulamisel tahame me näidata Euroopa Parlamendile, et tegelikult töötajate lähetamise direktiivi ei ole tarvis ümber vaadata. esiteks sellepärast, et õigus streigile ja kollektiivläbirääkimistele on seal jätkuvalt sees, siis teine küsimus, mis kerkis üles Viikingi ja Lavali juhtumites. esimest korda seal nendes nimetati õigust streikida Euroopa Liidu põhiõiguseni, õigusena. esimesel detsembril kaks tuhat üheksa, kui jõustus Lissaboni leping, siis sellega anti ka Euroopa inimõiguste hartale oluline tähtsus ning oluline on näha siin, missugune on selle küsimuse õiguslik alus. väga oluline on alustada sellest, kus meie täna oleme ja meie usume, et kui me, et kui see võetakse Euroopa esmasesse õigusesse, siis on tal väga oluline mõju. mis puudutab Euroopa Kohtu kohtualluvust, siis streigiõigus ei ole mitte absoluutne õigus. absoluutne õigus on näiteks õigus elule või õigus või õigus mitte olla piinatud, vaat niisugused on absoluutsed õiglused, kui streigiõigusel ei oleks mitte mingisuguseid limite, piiranguid, siis see tooks kaasa erinevaid, erinevaid probleeme ja ma arvan, et kõik Euroopa Parlamendis nõustuvad, et niisugust õigust nagu näiteks streigiõigust tuleb kasutada proportsionaalselt ja sedasama nimetati ka Vikingi ja Lavalli juhtumites, nad tegelikult ei leidnud mitte midagi uut sealt, samuti uuesti väideti, et proportsionaalselt peab olema lubatud antud õigus kollektiivselt tegutseda ja loomulikult mõningad piirid on kehtestatud erinevate seadusandlustega streigiõigustele ja sarnastele õigustele. nagu juba öeldud, me ei ole jõudnud ühistele seisukohtadele, sellepärast et mõnda aega öö, oleme me töötanud selles suunas, aga hetkel puudub öö, puurdub hierarhiline järjekord majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele ühisel turul, kuid juba praegu piirduvad, on majandus, majanduse tegutsemine piiratud erinevate seadustega. majanduslikud vabadused peavad selleks, et nad saaksid toimida, vastama väga paljudele tingimustele ning Euroopa Kohus ütles ka, et õigus kollektiivsele tegutsemisele on õigus, mida tuleb kasutada proportsionaalselt, nii et kehtivad teatavad kontsessioonid, selles ei ole ka midagi uut. ning me võib-olla saame kompromissile jõuda küsimuses ikkagi, et streigiõigust tuleb kasutada proportsionaalselt. nüüd liikmesriigid, mida on need kohtuasjad puudutanud peaksid hakkama töötajate lähetamise direktiivi paremini, paremini rakendama, samas mitte ohustama oma töösuhete süsteemi. näiteks Rootsi kollektiivläbirääkimiste süsteem, kus ei ole üldist miinimumpalka ja kõik asjad räägitakse rää,, räägitakse läbi kollektiivläbirääkimistel. seda küsimust on nüüd käsitletud, et äh, lähetamise direktiivi saaks paremini rakendada ka Rootsis. aga siin ei ole küsimus mitte Rootsi äh, kollektiivläbirääkimiste süsteemi alustalade õõnestamisega. praegu tundub mulle, et väga paljud küsimused on tõlgendamises. me usume, et töötajate läheneda-, lähetamise direktiivi ei ole tarvis uuesti ümber vaadata, sellele tahaksin ma tähelepanu juhtida, sest et ta tõesti paneb paika väga õrna tasakaalu ühelt poolt tagada ettevõtetele ausa konkurentsi atmosfäär, aga samas kaitsta lähetatud töötajaid. ma arvan, et see lihtsustab ka piiriülest teenuste pakkumist ilma et ta samal ajal ühe riigi õiguslikku raamistikku suruks peale teisele riigile, sest et kui nii see oleks, siis oleks tõesti väga raske piiriüleselt teenuseid pakkuda. siis ta edendab ka vaba konkurentsi kasutamist, sest kõikides riikides kehtivad lähetatud töötajatele ühesugused reeglid ning see mõte siin ei ole mitte töötajate võrdse kohtlemise küsimus, vaid me räägime siin ettevõtete võrdsest kohtlemisest ning paneb väga täpselt paika reeglid, mida tuleb lähetatud töötajate osas järgida, sealhulgas ka miinimumpalk, mis on Est-, Euroopa seadusandluses üsna harva esinev, sellepärast et meil on ju erinevad äh, süsteemid, erinevad äh, kollektiivläbirääkimiste süsteemid, kuid siin ei ole tegemist harmoneeriva direktiiviga. tegu on koordineeriva direktiiviga, seetõttu on puudutatud ka palgaküsimust. me arvame, nagu kõikidel ülaltoodud põhjustel tundub meile, et töötajate lähetamise direktiiv ei vaja põhjalikku ümbervaatamist, sellepärast et olemasolevaid äh, sätteid on võimalik erinevate liikmesriikide kontekstis ellu rakendada. oluline on hoopiski parandada administratiivkoostööd liikmesriikide vahel ning ettevõtete ja töötajate paremat informeerimist eh, nii töötingimustest, mida tuleb kinni pidada ja samuti tagada, et direktiiv rakenduks liikmesriikides paremini. meie arvates on siin veel ruumi edasi areneda samas aga ei peaks me looma ettevõtetele täiendavat halduskoormust. ning Euroopa kohtul on ka üsna selge kohtupraktika ja seisukohad selle kohta, missugused meetmed on aktsepteeritavad ning missugused mitte. Äh, lõputuseks, tõesti on Euroopa Kohtu kohtuotsused on toonud kaasa probleeme mõnedes liikmesriikides, kuid need liikmesriigid on juba võtnud teatavaid meetmeid parandamaks olukorda, kuid samal ajal püüdes mitte minna põhjalikult vastuollu oma riigi siseste töösuhetega. seega me rõhutame veel üks kord, et töötajate lähetamise direktiivi ei ole tarvis põhjalikult ümber vaadata, me peame hoopis parandama administratiivset koostööd, töötajate ja ettevõtete teadlikkust. ma ei käsitlenud mõningaid meetmeid, mida te, no mõningaid küsimusi, mida te veel olete mulle esitanud, kuid kui te soovite veel midagi küsida, siis ma olen täiesti valmis teie küsimustele vastama. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu. see, need, see oli väga kasulik arutelu meil on võimalus äh, ka täiendavate küsimuste esitamiseks. enne kui ma annan liikmetele sõna, paluksin teil konkreetseid küsimusi esitada. hetkel meil on kolm esinejat, kes saavad neile küsimustele vastata. kõigepealt härra Ludvigsen. suur aitäh, tahaksin esmalt tänada tänaseid sõnavõtjaid, sest et jah, me oleme väga palju arutanud eh, neid küsimusi, mis eh, täna meil päevakorras on ning ma pean ütlema, et eh, päris üllatav on see, kuidas Euroopa Kohus on lahendanud need kohtuasjad ametiühingud on siin kannatanud tihti räägivad ametiühingud ILO konventsioonidest kinnipidamisest ja me näeme praegu, et siiski osadest liikmesriikides on sunnitud töötajad töötama palkade eest, mis ei ole piisavalt kõrged. ma olen ise töötanud aastaid ka ametiühingutes Rootsis ning ma olen väga hästi kursis sellega, mis toimus toona. tegemist oli sellega, et kasutati ära lihtsalt töötajaid, aga siin praegu on tegemist lihtsalt sotsiaalse dumpinguga. siin võiks küsida endalt lausa, et kuidas me nii kaugele jõudnud oleme. meil on ju olemas direktiiv, mis peaks lähetatud töötajaid kaitsma ja siin on selgelt öeldud, et me ei tohi kõige parematest tingimustest kõrvale hoida, samuti ei tohi ebasoodsamaid tingimusi kehtestada võõrtöölistele. kuid Rootsis näiteks saab nõuda, et oleks samad palgad sama töö eest kehtestatud kõikidele. ei saa, vabandust nii et äh, me peaksime siiski selle direktiivi üle vaatama äh, ning äh, üritama lahendada need probleemid, mis on tulenenud kõnealusest kohtulahendist. tahaksin teada, kas Business Europe ja komisjon on teadlikud olukorrast, sest et siin on ikkagi tegemist ettevõtetega, mis konkureerivad teiste ettevõtetega, mis ei käitu ausalt ma muidugi toetan konkurentsi, aga konkurents peab olema võrdne, õiglane. võib-olla me peaksime üles kutsuma kõiki liikmesriike ratifitseerima ILO konventsiooni. meil on olemas äh, ühenduse õigusloome, aga tundub, et siin ei peeta kõigist konventsioonipunktidest kinni. me peame tegutsema, sellepärast et Euroopa Liit ei tohiks sattuda nende riikide poole, kes konventsioonist kinni ei pea, nagu näiteks Albaania või siis äh, Lõuna-Korea. suur tänu, meil enam ei ole jäänud palju aega ja kui te tahate oma küsimustele vastuseid, siis palun äh, piirduge lühikeste konkreetsete küsimustega. parem, kõige parem oleks, kui te võtaksite kõige rohkem poolteist minutit aega. härra Kristjanson. Tak for formand. Når Danmark ændrede reglerne. jah, suur aitäh. kui Taanis muudeti reegleid, siis tehti seda seetõttu, et Taani mudelit kritiseeris just nimelt Euroopa Kohus. parlament ja kõik teised olid ka nõus sellega. ma tahaksin esitada kaks täpset küsimust komisjonile osad asjad, mis šokeerisid eriti just. Te rääkisite siseturu reeglitest siin on tegemist äh, horisontaalse sotsiaalse klausliga, me räägime põhiõiguste hartast ja ma tahaksin teada, mis on saanud äh, sellest hartast, võttes arvesse ka kollektiivläbirääkimiste õigust. me räägime lähetatud äh, töötajatest ja kui neid kasutatakse ära ning neile kehtestatakse kehvemad töötingimused kui päritoluriigis, siis ikkagi on ju tegemist probleemiga. ma arvan, et meil peaksid olema teatud eeskirjad ja et kõik oleks selge. pikas perspektiivis see ei saa toimida niimoodi, eriti kui kogu aeg seda mudelit niimoodi kritiseeritakse. tänan, tegite väga lühidalt. härra Klaak. suur tänu, proua esinaine. sissejuhatuseks Äh, tõstatakse küsimuse riikudete vaba liikumise jälle kohta, ma olen piisavalt vana, olen näinud, kuidas inimesed töötavad Ühendkuningriigis ja, ja liikusid ringi Euroopas enne, kui võeti vastu Rooma leping. mina olin õpetaja ja suhtlesin Euroopa õpetajatega kõikjal, mingeid probleeme meil ei olnud, enne kui me ühinesime ühisturuga, mis see siis üldsegi on? küsimus ei ole mitte üksikisikutes, vaid masside liikumises ja juhtunud on see, et kollektiivlepingud on toonud kaasa olukorra, kus inimestele makstakse vähemat kui miinimumpalka teises riigis. miinimumpalk nendes riikides on aga seadus nendes riikides. millise õigusega siis Euroopa Kohus tühistab nende riikide õigusaktid? kas pole asi selles, et plaaniks on edendada massilist töötajate liikumist sellisel viisil, et kaovad vahed liikmesriikide vahel ja sellisel juhul hävitatakse liikmes, rahvusriigid. suur tänu, proua Figueiredo. Eh, aitäh kuulasin suure huviga kõiki sõnavõtte ja mul tekkis terve rida küsimusi, väga sisulisi küsimusi ja millele praegu ei ole vastust ei direktiivis ega ka aluslepingus. ja veelgi vähem leian ma vastuseid oma küsimustele Euroopa kohtulahenditest, sellepärast et see, mis siin on mängus, ja mida üle hinnatakse, on ettevõtete õigused äh, versus siis töötajate õigused. Äh, siin kohaldatakse sätteid erinevalt, kuid me peame lõpuks ikkagi mõistma, et võrdse palga, võrdsete õiguste Euroopa sotsiaalse eh, mudeli kaitse, kõik see on eh, seatud kahtluse alla. seda väljendab nii sotsiaalse dumpingupoliitika, mida praegu viiakse ellu, ka Euroopa Kohus rääkis sellest, kuid samuti ei ole meil piisavat kaitset eh, läbi lähetatud töötajate direktiivi või samuti ei paku piisavat kaitset tõlgendus, mis meil on Lissaboni leppest. kui me nüüd eh, detailsemalt loeme neid dokumente, siis me näeme, et ainus viis probleemi lahendamiseks oleks tegelikult Lissaboni lepe läbi vaadata ning ütelda selgelt, et töötajate õigusi ei saa kahtluse alla seada äh, ettevõtete vaba liikumise või äh, vaba konkurentsi põhimõtete tõttu. vaba konkurents ning ettevõtete õigused, äh, neil on omad piirid ja seetõttu ei saagi nende läbi kahtluse alla seada inimeste ja töötajate õigusi. tegemist on põhimõtteliste küsimustega ja see peaks olema selgelt välja toodud lepingus, aga seda praegu nii ei ole. ja sellest tulenevalt ongi võimalik tõlgendada väga erinevalt tekkinud olukordi ja paraku tõlgendused on ikkagi töötajate vastu praegu. ma ei saa praegu nõustuda sellega, et äh, ei ole vaja muuta lähetatud töötajate direktiivi, ma ei saa samuti nõustuda sellega, et ei ole võimalik olukorda parandada. ma arvan, et komisjon omab siin erivastutust, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada sotsiaalpartnerite vahel ja vastavalt sellele, mida ma Business Europe'ilt kuulsin, siis see saab olema väga keerukas. sellisel juhul Euroopa Komisjon peab võtma meetmeid ja tegema omapoolse ettepaneku, millega tehakse lõpp sotsiaalsele dumpingule ja millega kaitstakse kõige nõrgema osapoole ehk siis töötajate õigusi. või siis äh, tuleb kaitsta Euroopa sotsiaalmudelit, äh, tuleb lõpetada sellest rääkimine, et meie olukord on parem kui Aasia riikides näiteks. suur aitäh, härra Faaber. Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl. Jah, ma olen nõus kõikide välja käidud argumentidega Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindaja poolt. rahvusvaheline tööorganisatsioon, kui ta loodi, siis õigus äh, kollektiivläbirääkimistele, streigiõigus, äh, kõik see viidi sisse, kuid komisjon on piiranud nüüd äh, ametiühingute õigusi, seda ja seeläbi on üritatud kõrvaldada ametiühingud, eh, mis on praegu ainsaks takistuseks täiesti vabale turule. väikeettevõtted, eh, mis ei saa osaleda kollektiivläbirääkimistel ja kes peavad vallandama töötajaid, siis jah, eh, unustagem ära meie sotsiaalmudel ning ütelgem kohe välja, et ametiühingud ei ole kasulikud. Thank you uh,, Mrs Ha-. suur tänu, proua Haakin. tänan, proua esinaine. minu küsimused on lühikesed, tahaksin tänada kõiki kolme esinejat. see on äärmiselt keerukas küsimus. olen selle kõige kohta päris palju lugenud, kuid lugema pean rohkemgi, sest teemad on tõesti väga keerukad. komisjon oma avalduses ütles täna hommikul, et määrus, kui äh, selline ettepanek tehakse, peaks probleemid lahendama, kuid minu jaoks peamine küsimus on probleemi identifitseerimine. ja tundub, et ei ole osapoolte vahel üksmeelt selles osas. kas teie jaoks oleks võimalik meile selgitada, millised on peamised vastuolud teie vahel probleemi sõnastamisel, minu jaoks on see e, peamine küsimus. teiseks, meil on öeldud mitu korda, et pole hierarhiat majandusvabaduste ja ametiühingu tegevuste vahel, kuid kui vaatame neid nelja kohtuotsust, mis tuginevad konkreetsetel asjaoludel iga kord, kuid siiski kõikidel juhtudel toetas kohus siiski majandusvabadusi. ja nüüd meile öeldakse, et õigus streigile ei ole sugugi absoluutne õigus. selles kontekstis minu küsimus on järgmine. kas teenuste osutamise vabadus on absoluutne õigus? võib-olla selleks ei jää piisavalt aega, kuid ma esin siiski küsim-, esitan siiski selle küsimuse. meil on öelnud, et Rootsi seadus on nüüd muutunud, nii et minu küsimus on kui nüüd toimuks samasugune sündmus, kui tekiks homme jälle la-, Lavalli tüüpi juhtum, mis siis on muutunud? suur tänu, härra Serkas. aitäh. ja aitäh ka tänasele kolmele külalisele. mul ei ole küsimusi Business Europe'ile või äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni all, sellepärast on nende seisukohad väga selged, aga mul on küsimus komisjonile. tänane selgitatu ei hajuta minu kahtlusi, kuid ma tahaksin väga, et see oleks ikkagi äh, kirjas. ma tahaksin ütelda järgmist. ma kuulsin, et komisjoni esindaja kinnitas, et kohtulahendid ei sea kahtluse alla töötajate õigusi. kui ma nüüd vaatan aga, mida ütleb äh, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO, siis ja kui väidetakse, et Saksamaal, Rootsis või mujal töötajate õigusi kahtluse alla ei seata, siis tegelikult me ikkagi näeme, et siin me, see kõik puudutab väga olulisi konventsioone aastast kaheksakümmend seitse näiteks. näiteks see konventsioon puudutab streigiõigust nii et äh, lugupeetud äh, esinaine, ma tahaksingi küsida komisjonilt. kui ei välistata läbivaatamist, siis jah, aga nende sõnavõtt oli hoopis vastupidine. ei ole mõtet väita üht ja siis Äh, järeldada teist ja äh, rääkida ainult direktiivi rakendamisest, mitte ka selle ümbervaatamisest. direktiiv puudutab põhiõigusi. Euroopa töötajate puhul ning siin on väga selged äh, vahed põhiõiguste hardaga. ma arvan, et meil peaks olema midagi enamat kui lihtsalt äh, rakendussätted, aga kuidas täpsustada kohtutõlgendusi ilma, et me hakkaksime kohut muutma või siis oma reegleid muutma, aitäh! see ei lahenda probleeme, probleemid kerkivad endiselt äh, üles sest kas me tahame või mitte, meil ikkagi on vaja midagi enamat kui need rakendussätted. ja viimasena saab sõna härra Kohverati. Grazie, president. suur aitäh. viimaste päevade jooksul olen ma kuulnud väga palju kiidusõnu härra Monti teksti kohta ja selle dokumendi ja kui selle dokumendi kõige uuenduslikumat osa hakatakse kehtestama, siis see tähendab seda, et direktiivi ei ole mitte ainult vaja natukene kohendada, vaid radikaalselt muuta. ma leian, et äh, ühisturg ei saa toimida, siseturg ei saa toimida, kui ei ole tasakaalu äh, töötajate ja ettevõtete õiguste vahel. ilma sellise muudatuseta dumpingut ei saa lihtsalt vältida tegemist on äh, sotsiaalse esindatuse mudelitega, konsolideeritud õigusega ning viimaste aastakümnete jooksul on Euroopa Liidu liikmesriikides äh, sellealane õigus muutunud väga mitmekesiseks. kui me tunnustame kollektiivlepingute õigust siis tuleb tunnustada meil ka õigust streikida. ning ka õigusi, mis on seotud esindatusega, sellepärast et ikkagi peavad töötajaid esindama need, kes on saanud selleks mandaadi töötajatelt, nii et siin peab olema õiglane esindatus nii ettevõtja kui töötajate poolt. me teame, et esindatakse siin erinevaid huvisid, tekib konflikte ning äh, streigiõigus on üheks peamiseks vahendiks siin. kui me aga seda ei toeta, siis me võime üldse ohtu seada äh, ühisturu, kui me, me ei võta kasutusele piisavaid vahetuid, vahendeid about uh, the proposed enforcements directive that you were talking about um, because I've always thought if we kui me ei räägi alustuseks rakendamisest, siis võib-olla tuleks see avada uuesti läbivaatamisele, kuid siiamaani tuleb seda lihtsalt, tuleb tõstatada küsimus, kas seda ikka rakendatakse korralikult. igaüks saab vastuseks küll aega ainult ühe minuti. alustame Ametiühingute Konföderatsiooniga. kasutaksin oma ühe minuti ära selleks, et kinnitada üle, et proua Harkini küsimused on igati asjakohased ja vaevavad vastust ja ma ütleksin, et ma ootan, ootan kogu aeg, et minult seda küsitaks. jah, loomulikult ükski õigus ei ole kunagi absoluutne, kuigi ma ütleksin, et õigus elule liigub sinnapoole, kuid isegi seda mõnikord seatakse küsimärgi alla küsimus on tasakaalus. Euroopa Kohus räägib tasakaalust, kõik räägivad tasakaalust, mina siin tasakaalu ei näe. meie võimalused on piiratud, ma räägin siin ametiühingutest, töötajatest. kui me üritame kaitsta töötajaid piiriüleses olukorras, teeme seda öeldes, et me tahame võrdsust kõikide töötajate vahel meie riikides ja me kardame, et kui me seda ei tee, siis saadakse äh, ja vihaseks sisserändajate peale, kuid me seda me ei taha. me tahaksime, et nad meid toetaksid siseturul ja sellepärast me ka nii tegutseme. ja meie tegevus siis väidetavalt on, töö, on vaba liikumise vastu, kuid ettevõttel on ju õigus liikuda üle piiri, viia üle piiri oma peakontor. olgu, kuid kas ta saab alati nõuda kaitset lepingult kõikide vastu, kes tal tee peal ees seisavad ja selles ongi küsimus, kui, sest kui äh, peakontor viiakse üle lihtsalt selleks, et vältida sotsiaalseid meetmeid, vältida kollektiivlepinguid ja siis ainus põhjus, miks äh, suund, miks kolida Helsingist Tallinnasse, on see, et saab maksta madalamat palka, siis ma ütleksin, et äh, kolige peakontor, kuid te ei saa siin nõuda, et leping teid kaitseks ja see on just see küsimus ja ma tänan proua Harkinit selle küsimuse eest. suur tänu, härra Tšeruti. suur tänu. probleemide sõnastamisest räägiti. mõnikord räägiti siin seal õigest tasakaalust majandusvabaduse ja kollektiivtegevuse vahel. just seda Euroopa Kohus üritabki teha edukaga soovib, et tunnistataks seda, et töötajate õigused on ülimuslikud ja annavad õiguse kollektiivseks tegevuseks. kui me tahame saavutada tasakaalu, siis tuleb kuulata Euroopa Kohust, mis ütleb, kuidas seda tasakaalu saavutada. teine küsimus. millistel asjaoludel öö, äh, võib äh, rakendada lähetustöötajate direktiivi see peab kehtima kõikide ettevõtete jaoks. on olukordi, millistes äh, polnud selge, kas see rakendus ettevõtetele, kes ei olnud, kes ei osalenud kollektiivläbirääkimistes. see, see probleem on aga nüüd lahendatud, mida peaks komisjon kuidagi asuma lahendama. ja veel oli küsimus, kui tegemist on kollektiivlepinguga, kas see võib minna kaugemale kui põhieeskirjad? kollektiivlepingud võivad minna kaugemale eh, vastavalt eh, lähetustöötajate direktiivi konkreetsetele sätetele, seepärast meie jaoks need probleemid, mida me oleme arutanud ETUK-iga, on juba leidnud rahuldava lahenduse ja seepärast me leiame, et tuleb nüüd keskenduda rakendamisele ja sellele, kuidas me parandame rakendamist. ja lõpetuseks komisjon. kõige lihtsam küsimus on, kas minu sõnavõtu tekst on olemas kusagil, vastus on jah. teised küsimused? paljud äh, eeldasid, et et äh, palgad ja tingimused olid halvemad kui äh, vastuvõtvas riigis ja seepärast me lähetustöötajate puhul ja sellepärast me arutas, algatasime ka uuringu sellel teemal, et saada selget aru saama. põhimõtteliselt direktiiv peaks ära hoidma sotsiaalse dumpingu, sest see nõuab, et miinimumpalka, tööaega, tööohutuse ja muid tingimusi täidetaks vastuvõtvas riigis äh, lähetatud töötajale. miinimumpalk sätestatakse kahel viisil, kas seadusega või läbi kollektiivlepingu. direktiiv ei, ei kirjuta ette palku, äh, mida üldiselt ei rakendata kollektiivläbirääkimiste tulemusena. ja miks see nii on? sest kui see niimoodi, selline ettekirjutus eksisteeriks, siis ettevõtted peaksid maksma kõrgemaid palku lähetustöötajatele, kui riigiettevõtted, võtted maksavad oma riigi töötajatele, keda ei kata kollektiivläbirääkimine. ja selleks, et tagada võrdsed tingimused äh, kõikidele ettevõtetele, on ette nähtud see piirang, et see tuleb, tuleb teha läbi üldiselt äh, sõlmitud kollektiivlepingute enamuses liikmesriikides ei ole probleemi, sest kollektiivlepingud rakenduvad üldiselt kõikjal, ainult riikides, kus neid üldiselt ei rakendata või kus on erinevad, äh, erinevad, erinevad tasandid, nagu näiteks Saksamaal kollektiivlepingute rakenduvuse osas. nüüd ILO. arvamus on mulle tuttav, see ei ole arvamus kui selline, selle, see on ekspertide komitee arvamus ja Ühendkuningriigi olukord on see, millest siin räägitakse ning räägitakse streigiõigusest Ühendkuningriigis. minevikus on just selles osas ekspertide komitee teinud soovitusi, kuid on selge, et kui meie ees on põhimõtted, mis on äh, esmases õiguses olemas lepingus, hartas ja kui meil on probleem ekvivalentsiga teises seadusandluses, kus äh, täpsustatakse, kuidas seda praktikasse rakendada, siis meil on alati probleem tasakaalus põhiliste sotsiaalsete õiguste ja majandusvabaduste vas-, vahel, mida samal tar-, tasandil kaitseb tegelikult esmane õigus. kas see tuleks nüüd lahendada läbi teiseste õigusaktide? jah, me võiksime seda teha, kuid probleem on, et leping ei anna Euroopa Liidule pädevust õigusloomeks streigiõiguse osas. see on mustvalgel kirjas lõikes viis arti-, artiklis sada viiskümmend kolm. ja seepärast, härra Serkas, komisjon ei saa nii selgelt äh, väljenduda, nagu te soovite, otsustamaks, mida teha põhiõiguste osas. siin on piiratud pädevus, mida tuleb arvesse võtta kuigi nagu öeldud, soovitused Monti raportis väärivad tähelepanu ja seda me kindlasti ka teeme. mis nüüd puudutab direktiivi läbivaatamist, meil on kolm võimalust. ma vabandan, kuid meie aeg hakkab lõppema. kas te võiksite oma esitluse teksti saata laiali ja kui parlam-, kui liikmetel on täiendavaid küsimusi, kas neid oleks võimalik äh, teile esitada kirjalikult, paraku tõlkide tööaeg lõpeb kaksteist kolmkümmend ja me oleme läinud juba praegu üle aja, nii et ma kardan, et ma ei saa teil, teile enam pikemalt sõna anda. see oli väga-väga huvitav arutelu, tänan kõiki kolme kõnelejat, mul on väga kahju, et ma pidin teid siinkohal katkestama just to say the next meeting uh, Monday uh, is uh, 23rd. järgmine kohtumine on kahekümne kolmandal juunil, kahekümne neljandal juunil kell kolm, tänan.